nii me alustaksime meie tippkohtumisega, tere tulemast Euroopa Parlamenti, Walesi prints. meil on suur au teid tervitada siin meie hulgas niivõrd tähtsa teema arutelul. me teame, et madalate süsinikuheitmetega majandus on teema, mis on suureks väljakutseks meile. Teie kuninglik kõrgus, lugupeetud president Barroso, president Van Rompuy, kallid kolleegid, kallid sõbrad, mu daamid ja härrad. tere tulemast Euroopa Parlamenti meie kallid külalised. ja ma alustaksin väga lihtsast avaldusest. Euroopa Parlament on maailma kõige keskkonnateadlikum poliitiline assamblee maailmas. alates aastast seitsekümmend üheksa on meil komisjon, mis tegeleb keskkonnaküsimustega esimest korda ajaloos loodi siin selline komisjon ja ideed muudab see komisjon seadusteks. aga äh, kõigepealt on vaja nende ideede üle mõtteid vahetada ühiskonnaga ja mõtete vahetamine demokraatlikus ühiskonnas on väga tähtis ning just sellistel foorumitel nagu see siin me vahetame neid mõtteid sest need mõtted, mis sünnivad siin, aitavad paremini seadusi luua. selliste arutelude kaudu me leiame lahendusi homseks. kallid sõbrad, meie kallis külaline, tema kuninglik kõrgus on selle ürituse kaaskorraldaja. Walesi prints on tegelenud aktiivselt keskkonnaküsimustega, kliimamuutuste küsimustega üle kahekümne viie aasta ja oma igapäevases elus ja oma heategevuse kaudu on ta tegelenud nende asjadega. tema kuninglik kõrgus näitab meile, kuidas elada nii, et äh, austada keskkonda, mõelda tulevaste põlvkondade elu peale sellel planeedil ja mul on au olla kursis tema paljude algatustega, nagu näiteks vihmametsade projekt, mis kaitseb troopilisi vihmametsasid inimhävituse eest. Teie kuningakõrgus, te olite siin viimast korda kolm aastat tagasi ja siis te rääkisite meie saadikutele, et kliimamuutuste viimse päeva kell tiksub ja ma kinnitan teile, et Euroopa Liit on väga palju ära teinud selleks, et see kell tiksuks aeglasemalt. meil on uus strateegia kakskümmend kakskümmend, mis aitab meil investeerida uutesse tehnoloogiatesse keskkonna hüvanguks ja viiendal mail möödunud aastal me võtsime vastu sellekohase dokumendi ning me eh, sammhaaval eh, kujundame eh, ühist energiapoliitikat Euroopa Liidus ja tänu sellele me mitte ainult ei vähenda energiakulusid, vaid me tagame ka suurema energiavarustuskindluse ning hoiame kokku, säästame energiat ning tõstame energiakasutuse efektiivsust. see on väga tähtis, sest odav ja puhas energia on see, mida me taotleme meie eesmärgiks on kolm korda kakskümmend ja see on kirja pandud strateegiasse kakskümmend kakskümmend. Need on meie keskkonnaalased mõõdupuud, kakskümmend protsenti vähem kasvuhoonegaase, kakskümmend protsenti energiasäästu ja kakskümmend protsenti energiat taastuvatest energiaallikatest, aga loomulikult meil on vaja palju rohkem ära teha. mu daamid ja härrad, me tahame heitmete vaest jõukust taotleda, aga see on võimalik ainult koostöös avalik sektor, erasektor ja vabaühendused. meie poliitikud loome õigusliku raamistiku, milles teie, äriühingud, ettevõtted tegutsete ja teil lasub vastutus. ja teie olete meiega ja see on väga hea. mu daamid ja härrad, meie valijad on ju tegelikult teie kliendid ja on meiega, meie poolehoidjad, aga tähtis on, et eurooplased tahavad elada keskkonnasõbralikus ühiskonnas teie kuninglik kõrgus, nüüd on sõna teil. Uh, presidendid, austatud uh, külalised, daamid ja härrad, olles uh, alles hiljuti saanud osaliseks privileegile pöörduda siinse parlamendi poole, olin mõneti hämmingus äh, kuid puudutatud sellest kutsest tulla tagasi siia, et rääkida üliolulisest küsimusest, nimelt et kuidas me saaksime eh, suunata meie majandused madalama süsinikusisaldusega rajale. ma mõistan väga hästi, et olete väsimatult eh, tegutsemas äärmiselt oluliste küsimustega, nende seas kindlasti ka sellega, kuidas navigeerida majanduskliima tormilistel vetel kuid äh, minu jaoks on vägagi julgustav kuulda, et siin Brüsselis pööratakse nii palju tähelepanu sellele tõsisele muutusele ja muutustele, mida meil on hädasti vaja, kui Euroopa tahab toime tulla kliimamuutuste pikaajaliste tagajärgedega ja maailma loodusliku kapitali kao tagajärgedega. kui lubate, ja kuivõrd äh, te olete mind siia juba kutsunud, kasutaksin võimalust äh, mõelda natukene sellele, et miks ei ole meil äh, täna tõsisemat ja kiireloomulisemat probleemi kui see ja et kuidas sellega võiks siis tegeleda. kõigepealt äh, arvan ma, et me peame sügavdama oma arusaamist äh, toidu, energia, vee ja majandusturvalisuse vaheliste seoste vahel ning mõistma nende poliitikate seost, äh, mida me oleme rakendanud antud valdkondades see on äh, jätkuvalt äh, ja tõusvalt oluline, arvestades seda, et äh, meie maa, vee ja teiste ressursside kasutamine ilmselt tulevikus peab muutma, juba see ongi mõjutanud hindasid ning on kindlasti olukord harven-, halvenenud, nagu te teate, väga kiiresti muutuvatest muutuvast kliimast. ma olen ajaloolane, mitte majandusteadlane, kuid minu jaoks on selge, et kui me vastame nendele probleemidele tavapäraselt, eh, keskendudes ainult skp tõusule, toob lühiajalist leevendust ega paku pikaajalist abi. miks? sellepärast, et ma lihtsalt ei saa aru, kuidas me saaksime säilitada e skp kasvumäärasid pikaajalises perspektiivis, kui me pidevalt äh, äh, nii-öelda kulutame oma planeeti äh, sama rutakalt, nagu me teeme seda praegu. me peame näima, et, nägema, et looduse ökosüsteemide vastupidavusvõime ja meie rahvusmajanduste vastupanuvõime vahel on selge seos ja me ei tohi unustada, et sellel vastupanuvõimel lasub ka meie tuleviku jõukus. ma tean, et väga palju on räägitud vastupanuvõime tä-, tähendusest minu jaoks äh, tähendab see kindlasti äh, suutlikkust äh, äh, välisšokkidele vastu panna. ja ilma selle vastupanuvõimeta pole meil absoluutselt mitte mingisugust võimalust leevendada või kohandada negatiivseid tagajärge. kui äh, maakera äh, elusüsteemi äh, tekstiil äh, rebeneb, nagu ta ilmselt praegu teeb ja kui looduskapital kaotab äh, oma vastupanuvõime, siis kui kaua läheb aega selleks, et meie majanduskapital ja meie majandussüsteemid kaotavad samuti oma vastupanuvõime? Äh, ilmselge näide sellest, daamid ja härrad, äh, on kindlasti maailma vihmametsad me oleme juba võtnud maha või äh, maha põletanud kolmandiku maailma troopilistest vihmametsadest vii-, viimase poolesaja aasta jooksul. kaob äh, igal aastal maakeralt äh, kuus miljonit hektarit vihmametsi see tähendab seda, et umbes kakskümmend neli tuhat jalgpalliväljakut võetakse maha igal päeval, lisaks sellele äh, kaovad kümneid tuhandeid liike, äh, taimeliike ja loomaliike, mis kaovad igaveseks, äh, surevad välja ning lisaks sellele me ei tea, kui palju üliolulisi raviaineid või, või ähm, või meditsiinilisi vahendeid ja kuivõrd äh, meil ei ole enam puid, mis kümneid miljoneid tonne vette atmosfäär, äh, atmosfääri kannaksid, on äh, meie maailma ilmastikutingimused häiritud ja see omakorda mõjutab ka toiduainete tootmist nii et kui me võt-, kui me põletame maha hektari vihmametsa, on see otseselt mõju avaldamas väga paljudele kogukondadele ning loomulikult kohalikul tasandil mõjutab otseselt jõukuse loomist. viimastel päevadel on see jällegi tulnud esile, sellepärast et sajaaastane põuaperiood, mis äh, viimase viie aasta jooksul on meid tabanud kaks korda, on nii palju taimeliike Amazoni piirkonnas äh, tabanud, et äh, väga paljud Amazoni piirkonnad on nüüd süsinikdioksiidi tootjad, mitte nende ladustajad me ei räägi enam nüüd elustiili muutmisest, äh, vaid äh, süsinikdioksiidi vähendamine on äh, lahutamatu osa igasugustest madala süsinikusisaldusega poliitikatest. kui me mitte midagi ei tee, siis ei ole ka mitte mingisugust vastust kliimamuutustele ei ole mitte mingisugust võimalust eh, kõrvale hiilida eh, faktist, et me peame maha jätma oma traditsioonilise majanduskasvu mudeli, mis keskendub eh, kõrge süsinikusisaldusega toodete tootmisele. me peame majanduskasvu siduma lahti kasvavast tarbimisest, nii et äh, looduse ökoloogia kui ka meie majanduse enda vajadused ei satuks löögi alla. meil oleks vaja raamistikku, mis keskenduks vastupanuvõimele Eh, sellisele vastupõimele, mis aitaks ümber kalibreerida ja uuesti tasakaalu saada meie lähenemised, kui meie ei mõtle sellise raamistiku loomisele ja kui me ei lahenda seda keskset dilemmat eh, varsti, on ilmselt eh, see meri, millel seilame, varsti üsnagi tormiline meil ei ole seda luksust, et meie poliitikad läbi kukuksid ja madala süsinikusisaldusega majanduste ülesehitamine ei too endaga kaasa mitte ainult suuri majanduslikke võimalusi, vaid annab ka võimaluse tagada Euroopa konkurentsivõime. Õnneks on ka väga julgustavaid progressimärke. ma olen äh, väga tihe-, äh, väga valvsalt jälginud äh, strateegilise energiatehnoloogia plaani, mille eesmärgiks on kogu Euroopa energiasüsteem, kuidas me energiat tarnime, kuidas me seda toodame, transpordime ja kaupleme, muuta, see on suur samm edasi madala süsinikusisaldusega majanduste taskukohaseks muutmiseks, see on nüüdsest selge turuvalik ja kui lubate, siis ma ütleksin, et selle konkreetse algatusega olete te äh, andnud väga julgustava eeskuju ülejäänud maailmale ma tean väga hästi, millised on need raskused äh, teie ees ilmselt seisid, kui te üritasite koguda Euroopa Liidu eesmärgile kakskümmend, kahekümne protsendi võrra äh, kasvuhoonegaase vähendada aastaks kaks tuhat kakskümmend, kohtasite kuid äh, sajad Eh, kliimateadlased on öelnud, et kui me tahame kliimamuutuste negatiivseid tagajärgi vältida, peame me eh, süsinikdioksiidi heitmeid vähendama eh, aastaks kaks tuhat vähemalt viiskümmend vähemalt kaks, vähemalt viiskümmend protsenti, mis tähendab seda, et tee kakskümmend kakskümmend eesmärk on miinimumeesmärk. ma tean, et väga palju Euroopa Liidus püüdlevad selle poole, et jõutaks kolmekümne protsendi eesmärgi osas kokkuleppele ja ma saan ainult äh, toetada nende jõupingutusi. daamid ja härrad, ärgem unustagem, et äh, naftapõhine industrialiseeritud põllumajanduse äh, vorm, mis praegu domineerib maailmas, seab otsesesse seosesse toiduhinnad naftahindadega. üks uuring on näidanud, et üks tavalist lääne äh, toitumista, toitumistavasid järgiv inimene äh, tarbib umbes neli koma neli liitrit diiselkütust päevast, mis tähendab seda, et maailma põllumajandusorganisatsiooni toiduhinna indeks indeks tõusis äh, kõige kõrgemale tasandile alates üheksakümne üheksanda aasta detsembrist, ärgem unustagem ka seda, et me elame maailmas, kus äh, miljard inimest äh, on näljas ja teine miljard inimest on alatoitunud. miljard inimest aga samas Eh, kannatavad eh, ülesöömise ja rasvtõve all, eriti just nimelt rikastes riikides, kus eh, miljardeid dollareid, miljardites dollarites visatakse toitu lihtsalt ära ja samas arengumaailmas umbes nelikümmend protsenti põllumajandustoodangust läheb raisku juba enne halb, halvad mahaharimiskombed tähendavad seda, et ainult nelikümmend protsenti kogu võimekusest on saak, see on, see on ometigi ju ähm, äh, hull olukord ja kahjuks ka meie enda väga intensiivne põllumajandus äh, mõjutab meie merekeskkonda. Äh, väga tõsiseks probleemiks on kujunevas, kujunemas merre suunatavad jäätmed meie merede tervisele, nagu te teate, see võib tuua kaasa eh, vetikate leviku ja levimise, mis viib eh, kindlasti hapniku vähenemiseni vees ja tekitab sellised eh, surnud tsoonid, kus kalad ei saa elada ÜRO, UNEP, ülemaailmse keskkonna üle, keskkonna ülevaade näitas seda, et selliseid äh, tsoone oli kahe tuhande neljandal aastal sada nelikümmend, kõige suurem nendest äh, Mehhiko lahes, mis igal aastal tekib äh, tänu Ameerika Ühendriikide maisitootmisele. aastal kaks tuhat kaheksa oli selle konkreetse tsooni suurus sama suur kui Massachusettsi osariik ja ausalt öeldes mitte väga julgustavad ei ole ka viimase uurimuse tulemused Taanist, ähm, kus äh, öeldakse, et ähm, kõrgemate temperatuuride ja süsinikdioksiidi lekete kombinatsioon äh, viib selleni, et äh, täna on need tso-, neid, neid surnud tsoone umbes kaks protsenti kogu maailma vetest aastaks kaks tuhat ükssada, aga suisa kakskümmend protsenti on märkimisväärne et, et kakskümmend viis protsenti süsinikdioksiidist, mida me õhku peist-, paiskame, neelatakse ookeanide poolt, aga tundub, et ookeanide võimekus jätkata selle neelamisega on vähenenud, kuna rannikualad äh, kaovad näiteks kolmteist koma viis gigatonni süsinikdioksiidi paiskub õhku järgmise viiekümne aasta jooksul, sellepärast et mangroovimetsad äh, raiuti maha äh, tuhat üheksasada kaheksakümmend kuni kaks tuhat viis ja enamasti selleks, et äh, kasvatada krevette Euroopa turule see arv võrdub kõikide transpordiga seotud heitmetega kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis viieteistkümne aasta jooksul tuhat üheksasada üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat viis. lisaks äh, nendele ähvardavad meie ookeanide tervist ja tootlikkust ülepüük, äh, kliimamuutus, mürkidega saastatud võõrliikide sissetung ja elupaikade halvenemine Need mitmed ohud äh, nõuavad seda, et meil oleks terviklik ja ettevaatlik lähenemine selleks, et äh, hallata mere ökosüsteeme, tagamaks äh, toiduga varustatust ähm, kalanduse poolt. samas tuleb meil aru saada sellest, ähm, et vesiviljelus võiks täita selle nii-öelda valgupuuduse, mis meil tekib, kui pidevalt vähenevad äh, metsikud kaladevarud. ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes äh, imestab, et äh, hoolimata riiklikest toetustest, mis ulatuvad kuueteist miljardi dollarini aastas, oleme me surunud kalandustööstuse põlvili. kalandustööstus annab kakssada miljardit dollarit äh, globaalsesse SKP-sse, aga see sektor ei ole võimeline niimoodi pikalt jätkama. siin selles äh, suures probleemis äh, võib näha ka potentsiaalset lahendust, mida võib üle kanda ka teistele sektoraalsetele probleemidele, mis meil on. uurides Kirde-Atlandi harilikku tuuni varusid, on selgunud, et toetused äh, saja kahekümne miljoni dollari ulatuses äh, toovad aastas äh, kasu ainult seitsekümmend miljonit dollarit. uurimus leidis, et jätkusuutlik kalandus ilma toetusteta võiks tuua kasu kolmsada kümme miljonit dollarit aastas, kui tuunivarud saaksid taastuda jätkusuutlikule tasemele. maailmapank on ka öelnud, et kui me loobume nendest äh, halbadest toetustest, mis meil praegu on ja kui me vähendame üle püüki ja parandame ebatõhusat haldust, siis äh, globaalne kalandus võib panustada kahesaja viiekümne miljardi dollariga iga aasta SKT-sse ja niimoodi jätkusuutlikult. see näitab meile, et on vähemalt lootust, pikaajaliseks äh, paranemiseks, aga mitte lühiajalises perspektiivis. pikaajaliselt saaksid sellest paljud osapooled äh, kasu, aga siin on vaja võtta vastu keerulisi otsuseid ja veelgi keerulisem on rakendamine. aga kui me vaatame praegusest hetkest äh, kaugemale tulevikku, siis ma ei teagi, kas meil teistsugust alternatiivi üldse on. daamid ja härrad, ma loodan, et te saate minu jutu mõttest aru meil äh, tuleb teha rohkem täna, et vältida homse päeva katastroofe, aga me saame seda teha ainult äh, siis, kui me muudame oma lähenemist äh, ökoloogilistele probleemidele, millega me silmitsi oleme. kui me muudame põllumajanduse ja oma merekeskkonna vastupanuvõimeliseks pikas perspektiivis, siis me peame kujundama oma poliitikat äh, selliselt, äh, mis äh, väldivad keskkonna hävitamist ja looduskapitali hävitamist. ma olen tegelenud nende teemadega üle kolmekümne aasta ja ma olen konsulteerinud mõnede maailma tähtsaimate ekspertidega ja siinkohal tahaksin juhtida teie tähelepanu mõningatele faktidele, kuidas minu arvates oleks äh, võimalik äh, probleemidega hakkama saada. ma olen veendunud, et äh, sotsiaalne ja majanduslik stabiilsus baseerub sellel, et me hindame ja toetame kohalikke kogukondi. see on seotud ka sellega, et panustatakse rahvusvaheliselt tunnustatud tehnoloogiatesse ja areng, arengutesse. kindlasti tuleb äh, panustada mitmekesisesse põllumajandusse, mis äh, muudab äh, need sektorid vastupanuvõimeliseks. meil tuleb panustada toodetele, mis toovad endaga kaasa positiivseid tulemusi mitte ainult põllumajanduses, vaid ka turismis, metsanduses ja tööstused meil on vaja selliseid äh, poliitikaid, mis tugevdavad mitmekesisust. näiteks äh, oleks meil võimalik äh, avalikke vahendeid kasutada nii-öelda tarkadeks toetusteks, niimoodi me saaksime toetada tootmist spetsiifilisemalt ja samas kaitsta avalikku raha. see on äh, vajalik, kui me tahame tugevdada oma põllumajanduse, äh, mere ja energiasüsteemide vastupanuvõimet niimoodi, et nad äh, saaksid olla ka tugevamad, vältimaks seda, et ähm, maailmaturu šokid neid mõjutavad negatiivselt ja mõjutavad negatiivselt ka kliimamuutust. me peaksime kindlasti ka vältima seda, et meil ei oleks uut lähenemist äh, kasumile ja kahjumitele, meil on vaja toetada korporatiivset äh, sotsiaal- ja keskkonnaalast äh, vastutustundlikkust ja seetõttu ma algatasin ka jätkusuutliku raamatupidamise projekti kuus aastat tagasi, mille eesmärgiks on uurida seda, kuidas omavahel on äh, seotud äh, finants, keskkonna ja sotsiaalelemendid äh, ühe organisatsiooni pikaajalises toimimises ja tuleb öelda, et Ühendkuningriigi valitsus ja mitmed rahvusvahelised firmad nagu ka EDF Energy, HSBC ja Viva on juba võtnud üle selle integreeritud teavitamisprojekti. seda projekti on toetanud ka mitmed äh, üle maailma tuntud äh, raamatupidamisfirmad, äh, börsid ja samuti ÜRO. kõige rõõmustavam minu jaoks on olnud see, et see algatus jõudis juba ette ÜRO uuringust, mis puudutas äh, majanduse ökosüsteemide mitmekesisust, millest räägiti eelmisel aastal keskkonnaministrite kohtumisel Nagoyas see uurimus kutsus ähm, üles ähm, kaasama looduskapitali niimoodi, et Äh, teenused ja raha investeerimine tõesti toimiksid. meil on äh, kindlasti vaja selles raamistikus pikaajalisi avalikke poliitikaid ja vahendeid, et ähm, julgustada liikuma rohelise majanduse suunas. meil on vaja jätkusuutlikku varade haldust, äh, meil on vaja tootlikumat jäätmekäitlust, meil on vaja süsiniku äh, heitmete vaeseid äh, hooneid ja sama puudutab äh, ka autosid ja kodutehnikat. meil on niimoodi võimalik kasutada tõesti ära jätkusuutliku majanduse võimalusi, meil on võimalus luua majandus, mis ühest küljest äh, paneks äh, rohkem rõhku jätkusuutlikule linnaplaneerimisele ja samas me aitaksime äriettevõtetel säilitada bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme ja samas äh, paneksime me vähem rõhku, tekitaksime vähem sõltuvust äh, riigi toetustest ja mehhanismidest, mis äh, võivad avaldada hoopis ebasoovitavat äh, mõju meie loodusele. et seda kõike saavutada, peab meil olema tõhus era- ja avaliku sektori partnerlus, nagu ka president mainis. samuti tuleb meil kaasata mitmete kõrget ekspertiisi omavate valitsusväliste organisatsioonide teadmisi. me ei saa turgusid jätta üksi. avaliku sektori äh, poliitikad peavad olema sidusad ja jätkusuutlikud äh, niimoodi, et nad julgustaksid erasektorit investeerima. ainult niimoodi on erasektor valmis äh, eraldama investeerimiseks vajaliku kapitali turg äh, pakub äh, võimalused, ähm, et muuta äh, käitumist ja ta pakub neid vahendeid, aga et tegevus oleks tõhus, peavad need muutused olema toetatud pikaajaliste poliitikate poolt, see tähendab seda, et meil peab olema väga tugev seadusandlus ja sama tugev rakendusprotsess. ma tahaksin sellesse nimekirja lisada veel ühe väga olulise tõdemuse ja selleks on tarbija roll. mulle tundub, äh, et äh, enne, kui meie tarbijatena ei hakka kõik nõudma jätkusuutlikud tooteid ja kaupu ettevõtetelt ja avalikult sektorilt, siis äh, poliitikutel on väga raske uusi muudatusi sisse viia ja ma olen endalt hiljuti küsinud ka, et miks avalikkus ei ole kasutanud ära neid äh, positiivseid aspekte, mida pakub jätkusuutlik tulevik ja jõudsin järeldusele, et äh, keskkonnaga seotud äh, sektor on liiga palju keskendunud sellele, mida inimesed ei tohi enam teha ja kui me kogu aeg räägime, et inimesed peavad loobuma sellest, mis nende elu elamisväärseks teeb, siis inimesed keelduvadki muutustest ja seetõttu eelmisel aastal ma tulin välja uue algatusega, mille pealkiri on äh, Start ja see ütleb inimestele, mida nad saaksid hakata tegema selleks, et äh, kasutada paremini ära meie loodusressursse. tehes äh, koostööd mitmete Euroopa juhtivate firmadega, nagu näiteks Kingfisher ja Eurostar ja samuti kasutades ära kuulsusi ja turunduseksperte, siis me täiesti äh, häbi tundmata üritame jätkusuutlikkust inimestele maha müüa ja nagu üks äh, reklaamikuru ütles, siis me muudame ähm, popiks selle, et inimesed kasutaksid vähem asju nii et äh, selline tark äh, lähenemine võib olla tegelikult ka kasumlikum. Marx ja Spencer jõudis ka järeldusele, et innovatiivne lähenemine jätkusuutlikule säästab raha. tuleb öelda, et seda protsessi ähm, ei tõuka kuidagi taga see, et on mitmesugused kliimamuutuste alal skeptilised inimesed, kes ei äh, arvesta teaduslike tõenditega ja leiavad, et, äh, et on liialdatud äh, see arvamus, et inimesed on mõjutanud globaalset soojenemist. Nad ütlevad, et sajad teadlased üle kogu maailma, on kuidagi äh, erapoolikud äh, ja et äh, nad tekitavad siis sellise tunde, nagu osad meist siin tegeleksid mingi vandenõuga, et õõnestada tahtlikult kogu turupõhist kapitalistlikku süsteemi, mis valitseb praegu maailmas. ja ma tahaksin küsida nende inimeste käest, et äh, kuidas nad vaatavad lõpuks oma lastelastele äh, otsa, kuidas nad äh, lõpuks tunnistavad neile, et nad ignoreerisid kõiki häirekellasid ja et nad rääkisid, et meil on endiselt tsükliline protsess, et kõik see soojenemine on toimunud ka varem, et see ei ole meie kontrolli all. kuidas nad pidevalt keeldusid äh, nendest äh, abihüüetest, äh, olgugi et nad nägid, et meie loodus muutub järjest metsikumaks ja harmoonilisest mustrist on siin asi kaugel. kas lõpuks oleks võimalik need inimesed vastutusele võtta selle eest, et nad absoluutselt ignoreerisid ettevaatlikkusele kutsuvat lähenemist. Nad äh, mängivad äh, täiesti äh, jultunult ruletti meie järeltulijate tulevikuga. ja see, milline saab olema pärand tuleviku generatsioonidele sõltub suuresti ka teist siin parlamendis. daamid ja härrad, te olete väga kannatlikult mind siin kuulanud ja ma luban teile, et see, mille osas teie siin praegu va otsuseid vastu võtate, võib algatada väga vajalikke kohandusi, mida meil on äh, kiiresti vaja. seega kutsun teid üles olema piisavalt julged, kasutamaks ära praegust hetke, et äh, suunata Euroopa ellujäämise ja majandusliku jõukuse teele, teenides sellega järeltulijate lõputu tänu. tänan Much, uh, suur tänu, teie kuninglik kõrgus. jah, te määratlesite terve rea raskeid probleeme, mis meie ees seisavad. kliima, toiduained, energia kõik need vajavad lahendamist, samuti strateegilise energiatehnoloogia plaan on meil, Z-plaan, me ei ole seda veel lõppviimistlenud, aga kõik on valmis, et ähm, rahastamine tagada ning energiakasutuse efektiivsus on meie jaoks ülimalt tähtis ülesanne ning loomulikult strateegilised partnerlussuhted erasektori ja avaliku sektori vahel, koostöö avalikkusega ja erasektoriga ilma selle koostööta ei saavuta me palju selles valdkonnas, nii et suur tänu teile väga tähtsa kõne eest. nüüd ma annaksin sõna Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole, palun. ma tänan teie kuninglik kõrgus, president Buzek, president Van Rompuy, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud külalised. ma alustan sellest, et minu arvates on tegemist suurepärase üritusega me näeme siin, kuidas kohtuvad poliitilised liidrid, ettevõtete esindajad kõrgel tasemel Euroopas ja ma tänan väga põhjaliku ja väga inspireeriva ettekande eest ja kui me tahame, et Euroopa asuks jätkusuutliku arengu teele, on vaja väga julgustavat avaliku erasektori koostööd ja Walesi prints on meile aval-, näidanud üles eeskuju ja korraldanud meie tänase foorumi, kus me tegeleme süsinikuheitmete vaese jõukuse teemaga. tähtis on tagada sünergia madalike süsinikuheitmete ja jõukuse vahel Euroopas tuginedes strateegiale kakskümmend kakskümmend. see strateegia kakskümmend kakskümmend on nagu kompass, mis viib meid süsinikuvaese majanik, majanduse teele ning tähtis on ressursse efektiivselt ära kasutada, aga tähtis on, et me lihtsalt ei läheks kaasa populaarsete loosungitega, vaid et me ikkagi tagaksime jätkusuutliku arengu ning läheksime üle ressursi efektiivsele süsinikuvaesele suurele majandusele ja tegemist on peatähtsa eesmärgiga, mis mei-, kujundab meie positsioone kahekümne esimesel sajandil, mis loob uusi töökohta Euroopa kodanikele ja nii edasi. tähtis on, et me demonstreerisime seda eesmärki kaks nädalat tagasi, kus me rääkisime jälle meie eesmärgist tagada ressursi efektiivne Euroopa majandus. me teame, et ülemaailmne surve äh, tugevneb eh, ja tähtis on tagada majanduse kasv ja energiavarustuskindlus ja selleks rohkem ja paremini ära kasutada meile olemasolevaid ressursse. vastasel korral meil edu ei ole. tähtis on vaja, et me koordineeriksime oma tegevuse erinevates poliitikavaldkondades ja teeksime seda nähtavalt ja saaksime taha ka toetuse, et kõik toetaksid ehm, ettevõtete juhte, kes on asunud sellele teele ja ei saa nende küsimustega tegeleda ainult rohelised, vaid et vaja on laiu reforme, suuri reforme läbi viia majanduses. loomulikult investeeringud nõuavad aega, ettevõtted peavad saama teadlikult investeerida, silmas pidades pikaajalisi poliitilisi eesmärke ja tähtis on ka julgustada tarbijaid eh, tarbima ressursi efektiivselt, samuti on vaja tagant tõugata innovatsiooni ning tagada see, et saavutatav efektiivsus ka ära kasutataks ning ressursikasutuse efektiivsus on see, mis peab toimuma nii äh, põllumajanduses, kalanduses, bioloogilises mitmekesisuses, mm, kõikjal majanduses, äh, energeetikas, transpordis ja nii edasi kõikides poliitikavaldkondades ja sellest tõuseb tulu, nimelt majanduse näitajad paranevad, ressursse kasutatakse ära paremini, avanevad uued võimalused kasvuks ja innovatsiooniks, varustuskindlus paraneb peamiste ressursside vallas ning samas me ju praegu teame, kuidas konkurents ressursside turul üha süveneb ning loomulikult kõigel sellel on mõju ka keskkonnale, kui me ressursse efektiivselt kasutame kasutame. väga palju on võimalik ära teha väikeste kulutustega, kui me kärbime oma tarbimist ning kui me mõistame, mis siin kaalul on ja kui me muudame oma käitumisharjumusi. aga mõned meetmed jälle nõuavad suuri investeeringuid tehnoloogia parandamisse ning on vaja üle minna uutele süsteemidele transpordis, energeetikas, põllumajanduses ja nii edasi, aga see ei toimu üleöö ja see ei saa toimuda, kui ettevõtetel ei ole seda kindlustunnet, mida nad vajavad, et teha juba praegu investeeringuid, investeeringuid tagamaks eh, tulevaste põlvkondade hea elu ja reguleerijad peavad tagama sellise stabiilsuse ja kindlustunde ettevõtetele. meie on vaja investeerida teadusuuringutesse ja nii on ainult võimalik näiteks happevihmedega osoonikihi hävimise vastu võidelda, on väga palju häid märke märke eh, juba saavutatud edust neile, kes oskavad neid näha. aga tähtis on, et see muutuks igapäevapraktikaks ettevõtetele ja majapidamistele. me oleme üheksakümnenda aastast peale üle kümne protsendi vähendanud kasvuhoonegaase, samas meie majandus on kasvanud nelikümmend protsenti. me vähendame oma panust eh, fossiilsetele kütustele ning kasvatame kiiresti taastuvate energiaallikate osakaalu päikeseenergia ja suur osa päikeseenergiajaamu on just nimelt Euroopas ning on vaja laiendada päikeseenergia kasutamist nendesse piirkondadesse, kus see kõige suuremat tulu annab. sellega me suurendame oma konkurentsivõimet, kvalitatiivseid töökohti loome juurde, paraneb elanike heaolu, meie kasv on jätkusuutlik ja turvaline, suureneb meie ekspordipotentsiaal ning meie toodete väärtus, väheneb saaste ning paraneb rahva tervis. keskkonnaalased eesmärgid ja normid aitavad innovatsiooni stimuleerida. UNEP ja Patendiamet on näidanud, et patendid rohelise energia valdkonnas on hakanud välja suruma pärast Kyoto protokolli vastuvõtmist just fossiilsetes kütuste valdkonnas taotletavaid patente aga samas ei tohiks meil olla illusioone me oleme küll ees, aga meile jõutakse kiiresti järele peamistes sektorites. kevadel me räägime sellest, mida meie peame tegema aastaks kaks tuhat viiskümmend, kuidas vähendama kasvuhoonegaase kaheksakümne, üheksakümne protsendi ulatuses aastaks kaks tuhat viiskümmend. see on üks osa meie globaalsest jõupingutusest võitluses kliimamuutuse vastu. ning meil on tähtis samas, meie transpordisüsteem oleks süsinikuheitmete vaene ja samas konkurentsivõimeline efektiivne ja tõhus, ka sellised eesmärgid me seame aastaks kaks tuhat viiskümmend, energiakasutuse efektiivsus, siin on meil eesmärk kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend protsenti suurendada energiakasutuse efektiivsust ja sellest me rääkisime ka ülemkogul samuti ehm, kui me määratleme oma pikaajalisi eesmärke, me mõtleme sellele, kuidas paremini olemasolevaid ressursse ära kasutada ning kuidas luua aastaks kaks tuhat viiskümmend selline süsteem, mis tõesti oleks süsinik süsinikuheitmete vaene ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, ähm, kõik mõtlevad selle peale meie järgmises eelarves, kuidas kasutada äh, ressursse efektiivsemalt ja kuidas tagada süsinikuheitmete vaene majandus. ja nende algatuste tulu on selge. praegu mm, me tagame mm, äh, oma energiavajaduse suures osas imporditava energia vallas arvelt samas kui me rohkem omale panuse teeme, siis me loome juurde töökohti ning meil on suured võimalused edasi kärpida süsinikuheitmeid. see, mida me Äh, siin teeme, on väga palju töötav ja süsinikuheitmete vaene majanduse eesmärgina ei ole mitte samm tagasi, nagu mõned ütlevad, vaid see on väga ettevõttesõbralik ja konkurentsivõimeline eesmärk. ja me oleme veendunud selles, et meie jõupingutused toovad kaasa suurema heaolu. ettevõtted saavad kasu sellest, kui ressursse paremini ära kasutatakse ning ähm, tipptasemel innovatsioon loob neile juhi rolli turgudel ja äh, selge rohkem ära teha ja väiksemate ressurssidega on konkurentsivõimeline eesmärk ning Euroopa Komisjon ka tõesti tahab, et äh, seda, et on vinge, et vähem asju tarbida ja kasutada. aga tähtis on meil luua partnerlussuhted meie eesmärkide täitmiseks, igatahes ma tänan teid kõiki. For... suur tänu, härra president Barroso, teie kõne eest ja suur tänu ka selle eest eh, juba oma viimasel ametiajal, aga ka selle ametiaja jooksul olete eh, teinud nii tubli tööd eh, seadusandluse eelnõu väljakujundamisel, tahate kaitsta meie kliimat, päästa meie kliimat ja, ja et me läheksime üle siis keskkonnasõbralikumale poliitikule järgmisena saab sõnaga ka Euroopa Liidu äh, ülemkogu president härra Van Rompuy. suur tänu, Teie kuninglik kõrgus, Euroopa Parlamendi president, Euroopa Komisjoni president, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. Teie otsus keskenduda tänastel aruteludel madala süsinikusisaldusega majandusele on Euroopa Liidu kontekstis väga ajakohane alles eelmisel nädalal kohtus Euroopa Liidu Ülemkogu äh, kahekümne seitsme valimis, äh, valitsusjuhi ka äh, ja keskendus ülemkogul peaasjalikult energiale. esimest korda rääkisid riigi- ja valitsusjuhid sellest teemast nii detailselt. see näitas seda, millist isiklikus, isiklikku vastutust on endale võetud kanda sellel kõrgel tasandil nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide kontekstis meil on selge vajadus madala süsinikusisaldusega majanduse järele ja ma tsiteerin, Euroopa Liit ja liikmesriigid toetavad investeeringuid jätkusuutlikkuse madala süsinikusisaldusega majandusse. tsitaadi lõpp. Euroopa Liidu eesmärgi saavutamine, nimelt siis kasvuhoonegaase vähendada eh, kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti aastaks kakskümmend, kaks tuhat viiskümmend, võrreldes äh, kaks tuhat üheksa äh, aasta aprillis paika pandud eesmärkidega eeldab äh, tõelist tehnoloogiarevolutsiooni, mis peab käivituma täna. põhimõtteliselt tähendab see uut tööstusrevolutsiooni. tänased otsused panevad paika tulevikusümbolid Äh, tuulepargid või mahajäetud alad, nutikad linnad äh, ja nutikad äh, võrgud. kuid see kõik eeldab investeeringuid, investeeringuid linnade jaoks, energia kokkuhoiuks, biokütustesse investeerimine, nutikate võrkude, jaotusvõrkude ehitamine ning ähm, taastuvenergia direktiiv koos liikmesriikide toetusskeemide ja koordinatsioonimehhanismiga kujunevad selles küsimuses kindlasti äärmiselt oluliseks. energiatõhususse investeerimine on ülioluline suurem konkurentsivõime ning energia tarnekindluse tagamine, samas tuleb aga kindlasti vähendada CO kahe heitmeid täiesti selge on see, et me peame lihtsalt kasutama vähem energiat, ärgem unustagem kõige olulisemat ja lihtsamat loogikat. kõige puhtam ja kõige odavam energia on see, mis jääb tarbimata kahekümneprotsendiline energiatõhususe eesmärk, mis on seatud aastaks kaks tuhat kakskümmend ja milles kokku leppis juunikuine ülemkogu äh, ja millest me oleme juba maha jäänud, tuleb siiski saavutada. see eeldab veendunud tegutsemist selleks, et ära kasutada suur potentsiaal, mis meil on näiteks ehitustranspordi ja toote, tootmissektoris äh, energia kokkuhoidjaks. me leppisime kokku, et er-, järgmise aasta esimesest jaanuarist peaksid kõik liikmesriigid hõlmama energiatõhususe standardid avalike hangete süsteemi, äh, näiteks avaliku sektori hoonete puhul. uus Euroopa energiatõhususe kava, mis tuleb komisjonist, paneb detailsemalt kirja, millised on need meetmed, mis tuleks kasutusele võtta kogu energiavarustusahelas. enamus tehnoloogiast, mis meil selleks kõigeks on vaja, ei ole tänaseks veel kasutusküpsed, kuid selleks tuleb anda muidugi toetust arendustegevusele ja kasutuselevõtule ja selleks ongi Euroopa Nõukogu ette näinud regulatiivse raamistiku intelligentsetele võrkudele, mis peaks siis aastast kaks tuhat mis aastast kaks tuhat kümme ongi juba käivitunud ning äh, tuule- ja päikeseenergia on infrastruktuuri jaoks tõstetud prioriteediks. ning avaliku hanke äh, seadusandlus samuti panustab sellele samasse eesmärki kuid see muidugi eeldab ka avalikku toetust teatud küsimustes. näiteks mõned taastuva energia allikad äh, või mõõdikud äh, või CO2 äh, maapõuas ladustamine eeldab avalikku heakskiitu, kuid väga palju tööd on veel vaja ära teha kuid kõik see on äh, vältimatu nii majanduslikus kui ka keskkonna mõttes. ülemkogus on öeldud, et äh, turvaline, jätkusuutlik ja taskukohane energiapoliitika äh, on Euroopa jaoks konkurentsi mõttes prioriteediks tegevus Euroopa Liidus võib ja peabki kaasa tooma lisandväärtust selle eesmärgi täitmiseks. aastate jooksul on väga palju ära tehtud äh, Euroopa Liidu energiapoliitika peamiste hoobade suhtes, sealhulgas ambitsioonika energia kliimamuutustega seonduvate ambitsioonide paika äh,, eesmärgide paikapanemine ning toetava seadusandluse vastuvõtmine nende eesmärkide toestamiseks ja nõukogu eelmisel nädalal ka siis taas kinnitas meie pühendumist nendele eesmärkidele ja seadis, seadis ka üsna ker-, selged järeldused. eelmisel nädalal või-, saime me äh, selgust selles, et äh, kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi valitsus ja riigijuhid on võtnud isikliku vastutuse nende eesmärkide prioriteerimisel. see kombineerib kõik selle, mida me võime teha eraldi liikmesriikides, sellega, mida on võimalik ära teha koostöös, luues sünergiaid ja tuues kaasa siis mastaabivõimenduse ärgem unustagem seda, et Euroopa Liidu poolt seatud standardid, mis on ometigi maailma kõige suurem ühisturg, ei mõjuta mitte ainult meie enda mandril toimuvat, vaid tervet maailma. see on võimalus näidata milline on üheskoos tegutsemise lisandväärtus Euroopas. see on sõnum, mis kannab endas ettevaatlikku optimismi, kuigi see ei ole tänapäeval sugugi poliitiliselt äh, korrektne nii-öelda olla optimist meie Euroopas võime endale ambitsioonikaid eesmärke seada, oleme seda tihti teinud teistest ees ja pühendumuse ja jõupingutustega suudame me need eesmärgid ka mm, saavutada, kuid koer on maetud detailidesse ja sellepärast sellised konverentsid nagu tänane on nii olulised. Te olete koondanud maailma juhtivad pead äh, antud vallas, äh, peamised praktikud, akadeemikud, äh, teadlased ning Euroopa Parlamendi seadusandjad tegemist on muljetavaldava seltskonnaga ja hea meelega kuulan seda, millised mõtted tõusetuvad tänast arutelust ja millised on uued võimalikud teed, mida mööda käia. kui me vaatame keskpikale ja pikale perspektiivile, mis minule kui Euroopa Liidu Ülemkogu presidendile on alati ambitsiooniks olnud, ja ka alaliselt presidendilt ilmselt vist vähem ei saagi oodata, on äh, maailmas vähe olulisemaid teemasid kui see, millest te räägite täna. ma tahaksin tänada kõiki tehtud töö eest, suur tänu teile kuninglikule kõrgusele täna osalemast meie äh, kohtumisel, see toob kindlasti äh, soovitud lisandväärtust ja huvi meie ürituse vastu, suur tänu uh,! Thank you very much, Mr President suur tänu, härra president, selle kõne eest suur tänu teiepoolsete märkuste eest ja ka suur tänu viimase ülemkogu korraldamise eest. loomulikult me ei saavutanud äh, kõike, mida me soovisime veel praegu, aga selline ülemkogu on väga oluline, näitamaks, millised on meie üldised huvid. kuna tema kõrgeausus peab lahkuma Euroopa Parlamendist, siis pöördun tema poole. Teie pühendumus keskkonnateemadele on meie jaoks väga oluline. suur tänu kõikide nende ideede eest, mis on Euroopa Parlamendi jaoks eriti olulised. me kogu aeg arutleme nendel teemadel ja me ei ole saavutanud seda, mida me lootsime saavutada viis kuni seitse aastat tagasi, aga edusammud on siiski olnud äh, suured. me oleme olnud äh, kaasatud äh, rahvusvahelistesse läbirääkimistesse kliimaküsimustes, see on väga oluline, kõik need asjad on omavahel seotud, aga teiepoolne toetus ja teie kohalolek on oluline Te ütlesite, et me peaksime elama keskkonnasõbralikes hoonetes ja me peaksime neid esi-, ehitama. see sõnum on meie jaoks väga oluline, suur tänu tulemast! It will be uh, first inter- järgmisena saab sõna proua Corinne Lepage, kes on keskkonnakomisjoni aseesimees. sõna on teil. suur tänu, härra president. kallid presidendid, ähm, kolleegid, äh, daamid ja härrad, nüüd ma peaksin siis kolme minuti jooksul äh, juhatama sisse ähm, tänased arutelud äh, pärast neid suurepäraseid sõnavõtte, mida hetk tagasi kuulsime, kuid keskenduksin siis oma kolme minuti jooksul kahele punktile. kõigepealt meil peavad olema ambitsioonikad eesmärgid, mis oleksid väljakutsete kõrgusel. meil on selleks võimalus, arvestades seda, äh, millisel positsioonil me oleme Euroopa Liidu institutsioonide seas ja Euroopa Liit Euroopal on võimalik äh, olla selleks piirkonnaks, kellel on kõige ambitsioonikamad eesmärgid ja meil on muidugi hea meel, et need ambitsioonikad on meil paigas. tema kõrgeausus viitas sellele, et väljakutsed on tõsised ja äh, juba me oleme näinud kliimamuutusega kaasnevaid tagajärgi ja need on väga tõsised pärast Cancuni kohtumist äh, oleme näinud, et lõunapoolsete riikide entusiasm on vähenenud ja kui me tahame jääda liidripositsioonile oma majandus- ja tööstuspoliitikas, siis on äh, vältimatu, et äh, me tõstaksime oma ambitsioone ja üritaksime siis ka eesmärke saavutada. kolmkümmend protsenti kärpida siis CO kahe heitmeid ja teisalt suurendada energiatõhusust, need peaksid olema meie eesmärgid. Need on need vahendid, härra presidendid, mille millega toetada meie tööstust ja millega siis tagame oma liidrirolli või saame selle liidrirolli endale, mis peaks olema meie. esiteks. teiseks ma tahaksin rõhuda nimelt sellele, et meie eesmärgid peavad olema koherentsed koherentsed nii Euroopa Liidu sisevõitluses kliimamuutuste vastu ning äh, samas käima siis ka käsikäes meie teiste poliitikatega. kõigepealt äh, tuleks äh, kliimavõitluste alane, alases võitluses ka tegutseda ühiselt kui me tahame hästi toimivat äh, kvootide süsteemi, kui me tahame tõesti tagada selle, et meie investeeringud meile ka midagi tagasi toovad energiatõhususe või uute äh, energiaallikate osas, et on oluline, et me julgustaks sellise tööstuse edasiarenemist, mis põhineb fossiilkütustel ja see läheb ju loomulikult meie üldeesmärkidele suisa vastu. ja härrad presidendid äh,, räägin siin bituumenist ja teistest olulistest fossiilkütustest, mis on te delikaatsed küsimused praegu. ja nõukogu peab tegelema sellega me oleme näinud seda, et on juba uusi fossiilkütuseid, mida on võetud kasutusele, kuid nende heitkoguste määrad on veelgi suuremad kui näiteks nafta tootmise puhul. ei ole mõtet lisada selliseid uuse, uusi äh, fossiilseid kütuseallikaid meie energiasegusse. nüüd poliitikate koherentsus täna me oleme rääkinud madala süsinikusisaldusega äh, majandusest. kuid minu küsimus on, et kas me ei peaks pidama rääkima öö, äh, väheste heitkoguste ja väheste jäätmete põhisest majandusest, sellepärast et heitkogused on ometigi ju jäätmed, kuid selleks tuleb langetada väga selged valikud, eriti mis puudutab äh, madala süsinikusisaldusega majandusi, selleks et nad oleksid jätkusuutlikud ja nad ei peaks jäätmeid piiramatult tootma. taastuvad energiat ja madala süsinikusisaldusega energiaallikad peaksid olema meie tegevuse sammasteks, mitte vastupidi ja lõpetuseks arvan ma, ja selle punktiga ma lõpetan ja saan vist isegi selle kolme minutiga hakkama Äh, leian ma, et äh, tuleb see kõik äh, panna, nii nagu ka tema kõrgeaegsus ütles, uude, uude aruandluse süsteemi ja see uus vastutuskohustus, uus süsteem, mis läheb kaugemale SKT põhisest majandusest, aitab meil luua uue visiooni, globaalse visiooni. majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonna tagajärjed öö, peavad olema, need ju sõltuvad meie otsustest ja ainult nii, kui me kõigil kolmel rindel tegutsema koos, jõuame selle majandusliku jõukuseni, mida meilt eeldavad meie järgnevad põlved. nii palju siis sellest. I would like to ask for, for short interventions, madam Herzog. suur tänu nüüd äh, proua Herzog ja siis proua Eek suur tänu selle konverentsi korraldamise eest, mis minu arvates on väga oluline. me peame kasutama kõiki vahendeid, et saavutada jõukus Euroopa Liidule. ma olen tööstuskomisjonis äh, eelarve raportöör ja ma tahaksin äh, siin tsiteerida. idee ei ole lahendus rakendus on lahendus, need tuleb omavahel ühendada. niisiis, kui meil on nägemus poliitikute poolt, kui meil on poliitiline pühendumus Euroopa kaks tuhat kakskümmend peaalgatustele, siis peavad liikmesriigid ka võtma omale finantskohustused aga need ei paista küll kuskilt silma ei selle ega järgmise aasta eelarvetest. suur tänu, härra president. ma samuti sooviksin tänada selle konverentsi korraldamise eest ja minu küsimus on suunatud härra Van Rompuyle. me kuulsime nõukogu lõppjäreldusi seal mainiti strateegilist energiaplaani, see on väga hea, seal on äh, mainitud kõik need tehnoloogiad, mida meil on vaja ja ettevõtetel on tõesti võimalik pühenduda innovatsioonile. ja minu küsimus on natukene seotud nüüd ka eelkõneleja küsimusega, et kuidas seda plaani rahastatakse millal liikmesriigid eraldavad lubatud rahalised vahendid, tänan. ja palun. kõigepealt äh, ma vabandan, aga mul on järgmine kohtumine kaheksa minuti pärast. nii et äh, ma ei saa jääda siia, et kuulata kogu arutelu, aga loomulikult äh, komisjon paneb kirja, mis te ütlesite ja ma tulen varsti jälle parlamenti tagasi, nagu mul kombeks on, et teiega nendel teemadel rääkida. aga nüüd äh, paar vastust nendele kommentaaridele. tema kõrgeausus äh, Walesi prints andis tõesti omalt poolt väga olulise panuse. meil on vaja tõsta teadlikkust. keskkonna teemal on praegu raskem toetust saada kui kaks-kolm aastat tagasi finantskriisi tõttu. liikmesriigid ei ole nii investeerimisaltid, nii äh, proua Hertsog kui ka proua Eek juhtisid sellele tähelepanu. ja kuidas me saame siis edasi liikuda, loomulikult meil on vaja avaliku sektori rahastamist nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. seetõttu meil on vaja tõsta arutelude käigus teadlikkust ja säilitada nii-öelda hoog. meil on siin lisaks äh, tema kõrgeaugustusele täna ka mitmed teised äh, väga prominentsed isikud, kellega mul oli au kohtuda täna hommikul Nad on toonitanud ka, et tegemist ei ole ainult äh, keskkonna ja kliimaküsimusega, vaid äh, poliitika jaoks on väga oluline ka mainida, et tegemist on majanduskasvu küsimusega, eriti järgmise finantsperspektiivi raames. teema ei puuduta mitte ainult Euroopat, vaid äh, globaalselt kogu maailma, nii et meil käivad rahvusvahelised läbirääkimised oma partneritega me peame läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, aga ka tärkavate majanduste nagu näiteks Hiinaga. väga oluline on, et ka nemad oleksid meiega ühes paadis, mitte ainult äh, Euroopa Liit ei pea pühenduma eesmärkidele, vaid teised peavad meie eesmärke jagama. samas meil tuleb äh, teha ära ka kodutöö kohaselt. nii et äh, tänane kohtumine annab kindlasti omapoolse panuse pärast väga edukat äh, ülemkogu, kus mul oli au kohtuda kahekümne seitsme riigipea valitsusjuhiga. me rääkisime energiatõhususest ja see on kõige kiireloomulisem valdkond. me oleme saavutamas äh, kahekümne protsendi kasvuhoonegaaside vähendamist aastaks kaks tuhat kakskümmend ja me võime saavutada ka kakskümmend protsenti taastuvenergiaallikatest, aga energiatõhususe osas äh, me nii kaugele ei ole jõudmas, nii et meil tuleb rohkem panustada rakendamisele. suur tänu mõlemale presidendile tulemast meie konverentsile. me liigume nüüd äh, edasi järgmise osa juurde, teise arutelu juurde süsinikuheitmete vaene jõukus, äh, majandus ja konkurentsivõime ja siia tuleb Herbert äh, Roil, tööstuskomisjoni esimees, et meil läheb paar minutit aega, et siin natukene ümber organiseeruda. Thank you. Thank you so much. Next will be, are you staying at home? Yes, well, I can stay here, for example, and then you Okay. sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Herren. austatud äh, daamid ja härrad, härra parlamendi president, austatud kolleegid. meil on nüüd äh, nelikümmend minutit aega, et äh, esimeses paneelis süveneda ekspertidega mõningatesse küsimustesse. me peame oma aruteludes äh, tõesti pidame silmas ka seda, et peaksime kinni ajapiirangust, et ka teised kolleegid saaksid äh, pärast arutelusid pidada. nüüd äh, me saime kuulda üldist sissejuhatust ja meil on võimalik süveneda mõningatesse aspektidesse. tervitan siin Lord Nicholas äh, Sterni, kes on muuhulgas äh, Grantham Uurimise instituudi esimees äh, ja Londoni majanduskooli esimees, tervitasin Garrett Fordi, kes on Philips äh, Lightingi tegevdirektor ja tervitan siin ka Graham Sweeney't, kes on Shelli asepresident ta kahjuks ei saanud täna siia tulla, kuna tal oli ebameeldiv kokkupuude Brüsseli kriminaalidega ja pidi pöörduma tagasi koju. nii et kõigepealt saab sõna lord Nicholas Stern ja palume tal äh, lühidalt sõna võtta. ma tänan selle kutse eest sellele väga tähtsale üritusele. ma tahan väita, et on vaja kiiresti tegutsema asuda. see on väga pakiline ja tähtis on, et ka see tegevus, need, mida me kavandame, on väga atraktiivsed. see kõik on väga vajalik, aga samas me ei ole olnud piisavalt veenvad mm, oma veendumuste väljendamisel ning me saame palju rohkem ära teha, koondamaks eh, jõudusid ja oma argumendid kuuldavale toomaks. kõigepealt meie ees on tohutud riskid Need on eksistentsiaalse iseloomuga, need puudutavad suhteid inimese ja planeedi vahel. ja kui me jätkame vanas vaimus, siis CO kahe eh, ekvivalent kasvuhoonegaaside kontsentratsioon kasvab sajandi lõpuks neljasaja viiekümne eh, mil-, osalt miljoni kohta seitsmesaja viiekümnele osale miljoni kohta, mis tähendab seda, eh, see temperatuur kasvab sajandi keskpaiku viis kraadi Celsiust ja kolmkümmend miljonit on vana meie planeet, aga kakssada tuhat aastat ainult oleme meie homo sapiensid siin elanud sellel planeedil ja kui me nüüd kujundame planeeti ümber omatahtsi, siis selle all kannatavad miljonid ja miljonid inimesed ning luuakse pinnas globaalsetele konfliktidele, kuna me tunneme inimkonda niivõrd hästi, nii et see viis kraadi Celsius temperatuuri tõusu tekitab meil tohutud probleemid. selline on praegu olukord, mida me nüüd saame ära teha. ja siin äh, muutuvad asjad palju paremaks nimelt me peame mõistma seda, et on vaja samme astuda ja see annab meile väikese võimaluse sellest kahekraadilisest temperatuuri tõusust kinni pidada. ja viiskümmend miljardit tonni CO2 heitmeid aastas öö, äh, paisatakse atmosfääri, aga see peab vähenema kahekümnele miljardile tonnile aastaks kaks tuhat viiskümmend, ainult nii on võimalik see kahe kraadine eesmärk saavutada. ja kui me oleme mõistlikud, siis meil õnnestub vähendada iga ühiku poolt välja paistetavaid heitmeid ja siin äh, me peame ka mõtlema sellele, et mitte kõikjal ei õnnestu neid heitmeid ühiku kohta vähendada. ja tege-, nende eesmärkide seadmisel me ei tekita mingit resolutsioon, revolutsiooni energeetikas, vaid see on lihtsalt terve mõistus mis nõuab neid samme. kui me vaatame eelmisi tööstusrevolutsioone mehhaniseerimiselt tekstiilitööstuses, mis toimus kaheksateistkümnenda sajandi lõpul ja vaatame ka lähemasse minevikku, e, info ja telekomi vallas toimuvale revolutsioonile, siis need tööstusrevolutsioonid e, on võtnud kaks-kolm-neli aastakümmet, e, et innovatsioon läbi viia ja investeeringuid teha ja tulemusi saavutada, mis tähendab, et, et me peame ka nüüd nendest õppetundidest õppima ja kavandama oma järgmisi samme. kui me mõtleme selle peale, mida tähendavad need madalad süsinikuheitmed, see tähendab ohutum ja turvalisem ja vaiksem ja bioloogiliselt mitmekesisem areng, mille me tänu sellele saavutame, suureneb äh, kasv ja loometegevuse tulemus on palju atraktiivsem kui see, kui me jätkame vanade harjumustega ja tarbimismallidega nagu varasemal ajal aga kõik see loomulikult nõuab suuri investeeringuid ja see ei tule sugugi odavalt, aga tegemist on väga atraktiivse ettevõtmisega, aga kuidas me siis jõuame pärale, millised peavad meie sammud olema, mis laadseid samme me vajame, ma ütlen paar sõna riigipoliitika kohta ja siis juba muudest sammudest räägin. riigilt on vaja, et ehm, parandataks need nurjumised ja vead, mis turg on teinud. tähtis on, et turud edeneksid ja töötaksid hästi. loomulikult meil on vaja kasvuhoonegaaside kulud arvesse võtta ja tähtis on, et mitte inimesed eh, ei kannaks neid kulusid, mis meil ökoloogias tekivad, sest mm, see oleks vale signaal riik peab sekkuma ning tähtis on õppida õppetundidest ja seda teha kiiresti. meil on vaja saavutada eh, tule-, positiivseid tulemusi, et siis kõik nendest eeskuju võtaksid, nii et on vaja need väliskulud arvesse võtta meie tegevuse kavandamisel ning äh, meil on vaja ka riskid jaotada ja turunurjumised kompenseerida. ja loomulikult ka võrkude väliskulud on vaja arvesse võtta me ei suuda ära kasutada päikeseenergia potentsiaali Lõuna-Euroopas, kui meil ei ole palju paremaid võrgustikke, kui meil praegu on. ning see on midagi, mis riikide tahavad oma tegevuspoliitikatega korrigeerida. nüüd ka kinnisvaraturgude nurjumised, kus eh, ei ehitata energiaefektiivseid elamuid jälle, see on turu nurjumine, energiakasutuse efektiivsus võib-olla on palju parem, inimesed peavad paremini teadma, mida on võimalik ära teha ja neil on võimalik abi anda näiteks märgistusega jaemüügis ja nii edasi. Need on need ähm, poliitikad, mida riigid peavad ajama selleks, et anda stiimuleid äriühingutele, et need korralikult töötaksid ning meil on vaja hoopis rohkem eh, Euroopas vaeva näha selleks, et sellised tegevuspoliitikad oleksid tugevad ja prognoositavad. aga selleks on vaja käivitada investeeringud, mis juba on olemas, aga need saaksid olla palju suuremad ja kui oleks riigi toetus neile. ja Euroopas on vaja palju suurem hind määrata süsinikuheitmetele, näiteks heitekaubanduse süsteemi kasutades on vaja rohkem tugevdada eh, teadusuuringuid kogu maailmas, sest teadusuuringud eh, on väga tähtis tegur, aga paraku aast-, kaheksakümnendatest aastatest on teadusuuringud eh, energeetika valdkonnas langenud oluliselt tähtis on energiakasutusefektiivsuse infrastruktuuridesse investeerida, transporti investeerida innovaatiliste lahenduste saavutamiseks. me oleme rääkinud siin poliitilistest meetmetest, aga millistes sektorites tegutseda, kõikides on vaja tegutseda, põllumajanduses, ehituses, tööstuses, transpordis, elektri sektoris, alati ma nimetan seda viimasena, sest inimesed tavaliselt seavad elektri esikohale, sest see on ju kõikjal ja see tööstusrevolutsioon peab toimuma kogu majanduses ja üks väga atraktiivseid asju, mis me saame ära teha, nimelt me saame ilma mulla harimiseta põllumajandust edeneda, samuti ava, ühiskondlikku transporti efektiivsemaks muuta, kõik need on väga huvitavad valdkonnad ja tegemist ei ole ühe huvitava valdkonnaga, vaid kõik nad on huvipakkuvad. tööstusrevolutsioon peab kogu ühiskonna kaasama, näiteks korduvkasutuse kasutamine peab toimuma kogu ühiskonnas inimeste kaasamisega, aga ühistransport ei saa eh, ilma elanikkonda kaasamata toimida ning on vaja tugevat poliitilist survet selleks ning on vaja, et mõistetaks, mis siin kaalul on. loomingulisus on ka üks tähtis aspekt, on vaja ikka uusi ja uusi ideid välja pakkuda ja viimastel aastatel on olnud väga huvipakkuvaid mm, ideid ja investeeringud on hakanud jälle voolama, aga palju rohkem on vaja riigi toetust selleks, et need investeeringud tõesti eh, ka sellise mastaabi omandaksid, mis on vaja muutuste elluviimiseks. jah, on vaja seista selle eest, et süsinikuheitmete vaene kasv on see, mis meile edu tagab ning riskid üha suurenevad ja samas on vaja, et riik toetaks riskide võtmist ning selge, et poliitikud peavad rääkima nendest asjadest ja ka teadusringkonnad peavad valgustama äh, parlamentide saadikuid ja ajakirjanikke ja meediat nendest küsimustest, sest tähtis on, et meil ei tekiks siin teavituses lünkasi, ainult nii on meil võimalik poliitikat muuta ja kavandada. ja paar sõna ka rahvusvahelise koostöö kohta jah, kuna on vaja niivõrd mastaapseid samme astuda, on vaja kaasata kõik siia. rikkad riigid kannavad siin erilist vastutust, seda ajalooliselt tingituna, kuna nad on ka nii suured saastajad, kuna neil on juurdepääs tehnoloogiale ja nad saavad ka väga hea tugeva eeskuju anda. rikkad riigid on need, kes peavad eeskuju näitama ja ütlema, et sellised on väljapääsuteed eh, majanduse langusest Need on need sammud, mis majandus peab järgmisel kahel-kolmel aastal astuma, väga palju likviidsust on vaja eesmärkide saavutamiseks. meil on ressursse, mis on kasutamata ja praegu on tulnud aeg selleks, et luua aluspõhi pikaajalisele tõsisele kasvule, mitte et tekiks jälle selline mull, mis meil toimus IT äh, mulli lõhkemisel. see on viga, kui majanduslangus põhjustab kõhkluse. majanduslangus on vastupidi see, mis peab otsustavalt tegutsema panema. ja see, mida me Euroopas praegu näeme, ei tohi eeskuju võtta USA-st, kus on samm tagasi astutud ja kõheldud. kui suur osa maailmast teeb tagasisammu siis on tulemused katastroofilised, samas Hiina, Brasiilia, India eh, viimastel aastatel hoopis sammu edasi astunud ja enamik teist teeb, kindlasti ei loe õhtuti Hiina viisaasta plaani, aga ma tahan öelda, et see plaan, mis avaldati oktoobris kahe kuni viie aasta peale <clears throat> ja mis veel avaldatakse põhjalikumalt selle aasta kevadel, on väga huvipakkuv ja märtsis ma lähen Hiina arengufoorumile ja me arutame neid küsimusi ning on seitse peatähtsat tööstusharu, mis kasvavad kolmelt protsendilt viieteist protsendini majandusest, mm, moodustamaks järgmisel kümnel aastal. puhtad tehnoloogiad, energeetika, energiasutuse efektiivsus Nad toodavad kõrgtehnoloogiliselt kõrg, väga kiired rongid, samuti biokütused, vetikate ärakasutamine, innovatsioonilised tehnoloogiad, nad liiguvad väga kiiresti edasi nendes valdkondades, mis on selle uue tööstusrevolutsiooni eesotsas. mitte ainult see ei seondu riskidega, vaid siin on ka tohutud võimalused Äh, Ida-Aasia on võtnud juhi rolli ja Euroopa kaotab käest oma rolli. president Barroso just juhtis sellele tähelepanu. Euroopa ja Hiina, kui nad võtavad juhi rolli nendes valdkondades, siis saavad me ümber kujundada rahvusvahelise tegevuspoliitika ja juba praegu on suund õige jalge alla võetud. tegemist on tohutu võimalusega Euroopa Liidu jaoks ning aeg on tulnud nüüd kinni haarata võimalustest vaadata tulevikku uutele tööstussektoritele, ära kasutada see, mis me juba oleme saavutanud ning kahekordistada oma jõupingutusi. praegu ei ole aeg kõhklusteks, praegu on aeg astuda selgeid praktilisi samme. darf mich Lord Stern herzlich bedanken für soovin tänada Lord Nicholas Sterni selle sissejuhatava kõne eest meie arutelusse. innovatsioon, tehnoloogia mängivad tõesti olulist äh, rolli vajalike stiimulite loomisel ja pikemalt äh, rääkimata on sõna Garrett Frodele suur tänu kõikidele parlamendi liikmetele ja suur tänu ka tema kõrgeaususele, et selline kohtumine on kokku kutsutud. tahtsin keskenduda oma tänases sõnavõtus tarbijale ja tarbija käitumisele äh, antud vallas ja mul on kolm märkust teha. kõigepealt tahan rõhutada seda, milline on see takistus, äh, miks, äh, milles Philips näeb äh, praegu peamist takistust siis arengutele ning eh, siis keskenduksin ka sellele, milline on tänane võimalus ja kolmandaks keskenduksin sellele, sellele, mis on kogu selle teema edasiarendamisel siis kõige suurem panustaja potentsiaalselt. energiatõhusus meie jaoks eh, puudutab viitekümmet protsenti sellest probleemist või siis kujundab ennast viiekümne protsendi ulatuses võimalust jõuda madala sisuniku sisaldusega jõukuseni peamine probleem on nimelt seisneb selles, et äh, me kõik järgime äh, väiksema alghinna äh, kultuuri ja ma olen kakskümmend viis aastat töötanud meie ettevõttes ja, ja öö, äh, probleem tarbijate jaoks tihti on see, et äh, alghind on liiga kõrge, aga see ei ole probleem mitte ainult äh, tarbija jaoks, tavatarbija jaoks, vaid ka avalike hangete puhul ja seega inimesed keskenduvad öö, tõesti pennide kokkulugemisele ja vaatavad sellele hinnasildile, mitte üldkuludele ja ilmselt võib see viia kaasa majandusliku ja sotsiaalse kulu edasikandmisele järgnevatele põlvkondadele, kes ei pruugi sugugi olla huvitatud selle hinna kinnimaksmisest. nii et meie jaoks on see kõige olulisem küsimus meie kui kogukonna jaoks, nimelt kuidagi saada üle sellest väiksema alghinna mentaliteedist. ja teiseks tahaksin rõhutada seda, kui mastaapne on tänane võimalus. väga kõrgesti austatud eksperdid on siin täna rääkinud sellest, kui suur suur probleem see on, aga võtame näiteks äh, säästupirnid. nelikümmend protsenti Euroopa energiast äh, täna läheb just nimelt valgustusele. samas juba äh, praegu saadaval oleva tehnoloogiaga saaks seda kärpida nelikümmend protsenti me räägime siin kahekümne kaheksast miljardist eurost, mille võrra võiks elektri hind olla väiksem ja see tähendab seda, et meil ei oleks vaja uute sada nelikümmend ühte jõujaama kolmsada miljardit läheksid sada nelikümmend üks äh, uut jõujaama meile maksma ja seda raha võiks hoopis kasutada innovatsiooniks ja seega meie meelest on peamine eesmärk just nimelt see, et energiatõusus tõuseks prioriteetide seas kõrgemale. hiljutised uuringud on näidanud seda, et äh, kui aastas hoida energiat kokku üks protsent energiatõususe läbi, siis äh, tänasest energia tarbimisest sada nelikümmend protsenti energiast peaks olema eh, siis nii-öelda puhas energia. kui me räägiksime aga kolmest protsendist, siis läheks selleks ainult nelikümmend protsenti tänasest energiainfrastruktuurist ja see on muidugi märksa saavutatavam eesmärk ja see oli siis see teine märkus, mida ma tahtsin teha. ja väga paljud on juba rääkinud sellest, et kõik see asi jääb saavutamata ilma tegutsemiseta, see jääb äh, Äh, realiseerumata ilma ambitsioonikate eesmärkidega ja ma toetaksin seda, kuid minu kolmas punkt siiski ilmselt äh, on kõige vähem saanud tähelepanu seni ja sellest äh, ka kuninglik kõrgus rääkis. Philips ei usu mitte ainult innovatiivsesse tehnoloogiasse, vaid sellisesse tehnoloogiasse, mida mõistab ka tarbija ja tarbija võim seni on alahinnatud. kui me nimetame seda tavakodaniku võimuks või rahva võimuks, siis on väga selgelt näha seda, kuidas seni äh, tavapärased mõtteviisid revolutsioneeruvad. vaatame näiteks meie noori. noored tarbijad on näinud juba seda, kuidas on võimalik revolutsioon ise kutsuda esile läbi sotsiaalsete võrgustike ja nii edasi. nii et kui me suurendame teadlikkust rahva seas, tavainimese teadlikkust, seni ei ole sellest nähtud probleemi Äh, kui me aga brändime selle ümber ja ütleme, et cool on energiatõhusus, äh, siis ilmselt võib-olla asjad muutuksid. Äh, näiteks üks näide Philipsist, ka meil on olnud suuri probleeme sellega, näiteks me oleme leidnud, et kui inimestes leida üles see koht, mis neile kõige rohkem justkui mõjub, siis inimesed muudavad oma mentaliteete, näiteks koolides on võimalik olnud energiatõhusust kärp-, suurendada suisa nelikümmend protsenti me oleme lihtsalt muutnud näiteks oma valguspirnide intensiivsust äh, Hamburgis näiteks äh, ja Hollandis oleme me projekte läbi viinud, kus me nimelt siis muutsime valgust ja nägime seda, et äh, lugemisoskus suurenes, äh, kirjavead vähenesid ning rahutus vähenes suisa seitsekümmend protsenti. no kuulge, milline lapsevanem ei, ei oleks nõus äh, sellega, et kooli peamine eesmärk on äh, inimesi harida, aga kui seda saab teha ka energiat kokku hoides, siis on see kõigile ilmselge ja see oligi põhjus, miks vanemad olid märksa rohkem valmis minema üle äh, säästvale Ähm, valgustusele, kui me, kui me räägime mingisugustes äh, tehnilistes terminites, siis inimesed peavad seda pompoosseks äh, ja marketingi trikiks, nüüd me oleme nimetanud neid äh, säravateks koolideks nii-öelda ja sellest saavad inimesed aru. nii meedia, lapsevanemad kui ka lapsed ise siis tegid sellest projektist äh, eduka projekti, me peame inimestele andma selli-, selgitama neid asju nii, millest, et nad saavad sellest aru, et see oleks neid julgustav Äh, ja innustav, äh, tavainimene peab need asjad enda jaoks läbi mõtlema. liiga palju on keskendunud praegu majanduslikule keskkonnale, ökoloogilisele ja poliitilisele arutelule, see kõik on muidugi väga põnev, aga kui tarbija oma käitumist ei muuda, siis jääb see revolutsioon ka sütitamata ja me kutsuksime kõiki fraktsioone üles äh, sellisele dialoogile, et me oleksime katalüsaatorid äh, taolisel revolutsioonil. Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna mm, Hans van der Loo, palun. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad me oleme jõudnud CO2 väljakutsete osas eh, nüüd siis äh, otsuse äärele, meie lootused peavad kujunema eesmärkideks ja tegevuseks ja selleks, et realiseerida seda visiooni, mida on rakendanud Euroopa Liidu juhid, tähendab seda, et poliitikate osas tuleb progress tagada nüüd ja sellele tuleb anda taha ka siis piisav finantstoetus. me oleme suhteliselt väikese ajaga jõudnud äh, kuigivõrd kaugele ja me oleme väga tänulikud selle partnerluse eest, mida komisjon on pakkunud läbi äh, null heitkoguse platvormi, aga meie töö on alles pihta hakanud, siin räägiti, et on erinevus Euroopa Liidu Ühendriikide ja Hiina ja India vahel, teisalt et me oleme nimelt äh, jäänud äh, soiku oma tegevuses ja teised on edasi liikunud, kuid tegelikult on küsimus, et kuidas on äh, meid erinevalt mõjutanud majanduskriis, sellepärast et Euroopa ja Ühendriigid on sattunud suuremaks ohvriks. ja sellepärast ongi väga oluline, parlamendiliikmed, et mõtleksite ka mm, nii-öelda kulude kokkuhoiu kavadele, sellepärast et liikmesriikidel liikmesriikidel on täna väga tõsised eelarveprobleemid ja kui meie lähenemine on selline, mis on ka midagi väärt äh, rahaliselt, äh, siis on see tõeline võimalus saavutada progress ja me peaksime keskenduma sellele, mis on saavutatav täna ja tooksin välja kaks olulist valdkonda, mille osas tule, mis tuleb prioriteetiks tõsta. kõigepealt äh, Euroopa Kliima Sihtasutuse kaks tuhat viiskümmend teekaart näitab seda, et äh, energiasektori äh, süsinikusisalduse vähendamine on kõige olulisem enamus riikide jaoks on kõige kiirem ja kõige odavam viis, kuidas heitkoguseid vähendada järgmisel kümnendil, kasutada rohkem maagaasi. ja maagaasijaamade väljatöötamine on samuti eh, odavam ja kiirem kui ükskõik millise teise konkurent, eh, konkureeriva äh, energiaallika puhul. ja tegelikult saavutab see veel teisigi eesmärke kui ainult CO2 heitkoguste kärpimine. ilmselt McKinsey uurimus on teile tuttav, mille kohaselt äh, on siis läbi maagaasi rohkema kasutamise võimalik äh, säästa miljonid töökohad, luua neid juurde ja saavutades siis kahe tuhande viiekümnenda aasta heitkoguste vähendamise eesmärgid ja seega maagaasi kasutamine oleks tõeline võimalus Euroopa Liidule öö, äh, öö, äh, ja vältides siis äh, neid tõsiseid kärpeid ja, ja, ja nõudmisi avalikule arvamusele. teiseks, me peame kindlasti kiiresti äh, minema edasi süsiniku kogumise ja säilitamise projektidega, meil oli äärmiselt hea meel näha, et äh, on NER kolmsaja rahastamisvahendi alt antud rohkem raha välja, kuid miks selleks läheb aastaid? me oleme valmis tööstusena süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise osas tööd tehama see kindlasti aitaks äh, viiendiku võrra kärp-, äh, viiendiku võrra panustada siis eesmärgi su-, saavutamisele, kuid seda on võimalik teha ainult siis, kui need projektid käivituvad kiiresti. võttes arvesse seda, et energiatööstuses läheb uue tehnoloogia vast-, äh, kasutuselevõtuks väga kaua aega, tuleb need investeeringud teha praegu selleks, et tava, tagada aastaks kaks tuhat kolmkümmend siis vajalikud öö, eesmärgid, toon teile ühe näite. Ühendkuningriigis kliimamuutuste komisjon on teinud ettepaneku äh, Äh, panna paika kaks tuhat kolmekümnendaks aastaks eesmärk kuuekümne protsendi võrra heitkoguseid vähendada võrreldes üheksakümnenda aasta tasemega, see on siis nelikümmend kuus protsenti vähem kui kahe tuhande üheksandal aastal, see tähendab seda, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaks äh, äh, energiasektor olema põhimõtteliselt nullheitkogustega sektor, see on tohutu eesmärk, aga ja selleks, et seda eesmärki saavutada, tuleb praegu oluliselt kiiret-, kiirendada selleks vajalike toodete arendamist Ühendkuningriik on mõelnud sellele peaasjalikult kui sisepoliitikale, kuid Euroopa energiasektor on ju ometigi osa Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemist ja siin, daamid ja härrad, tulebki enamus tööst ära teha. Euroopa jaoks, Euroopa Liidu jaoks tähendab see olulisi poliitilisi tagajärge. alles hiljuti äh, sai komisjon ühele poole Euroopa Liidu heitkoguse kauplemise süsteemi kolmanda faasi eh, peamiste elementidega, aga kui me nüüd peame veel viis aastat ootama selleks, et käivituks faas neli aastaks kaks tuhat kakskümmend üks või hiljem, ei ole enam eh, jätkusuutlik eh, lahendus. selleks et me teeksime vajalikke investeeringuid, peab meil olema raamtingimuste üle parem ülevaade. täna peab sellele mõtlema sellel aastal ja aastal kaks tuhat kaksteist ehk siis järgmisel aastal tuleb asi tuua juba Euroopa Parlamendi ette. tööstusel on vaja väga selget suunda öö, suuna andmist, me peame toetama ja vabastama e, võimalused minna üle kõige e, odavama tehnoloogiani ja selleni, kuidas seda kõige kiiremini e, turule tuua, me tule, peame panema paika oma tulevikuteed ja selleks peame tagama ka selliste vahendite nagu heitkoguste kauplemise süsteemi tõhususe. härra esimees, kell tiksub meil eh, ei ole muud valikut, kui edasi liikuda koos, ootan viljakat aastat, mis annab väl-, selge tee tulevikuks eh, ja toob kaasa konkreetsed tegevused selleks, et tuua kaasa eh, tõesti siis süsinikuvaene jõukus Euroopas. Äh, suur tänu järgmisena annan sõna proua Tikaule, kes on transpordikomisjoni aseesinaine, tal on võimalik teha väike sissejuhatus ja siis on ka kolleegidel võimalik sõna võtta. palun, proua Tikau. suur tänu, president, vabandust, esimees transport on Euroopa majanduse selgrooks. kas tõlge toimib, küsib kõneleja. ja jätkab. samas peab transport olema jätkusuutlik. transport peab andma oma panuse heitmete vähendamisesse, nii et need langeksid kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend praegusel hetkel me ootame Euroopa tuleviku transpordi valget äh, raamatut. märtsikuus eelmisel aastal me komisjonis andsime omapoolse panuse ja meil olid esialgsed arutelud volinik Siim Kallasega. nii et me teame natukene, mida oodata. põhiprobleemideks on linna keskkondade suurenemine, tihenemine, sõltuvus naftast, süsiniku osakaal. meil peaks kindlasti olema süsiniku vaesem transporte meil tuleb äh, vähendada ka ummikuid Euroopa transpordis ja nende mõju keskkonnale. üks protsent äh, SKT-st äh, põhimõtteliselt on teatud ummikutest tingitud mõjude leevendamisega taristut arendatakse Euroopas praegu nii, et see ei ole tasakaalus, ei ole sidusust ähm, Euroopa transpordiprojektide vahel. me ei ole saavutanud äh, piisavalt edu ühtse taeva projektiga ja samuti meil ei ole ühtset äh, lennuliikluse kontrollisüsteemi. väga oluline on paremini ära kasutada olemasolevat äh, potentsiaali, mis meil on äh, olemas siselaevateede näol. jätkusuutlik äh, transport eeldab äh, transpordi siseturgu integreeritust ja transpordikeskusi. et meil oleks rohkem keskkonnasõbralikke sõidukeid transpordis, peavad meil olema vastavad eesmärgid ähm, riigihangetes, meil tuleb ka rohkem investeerida tarkadesse transpordisüsteemidesse, teadus- ja arendustegevusse me peaksime panustama mitme mudeli süsteemidele e, e-piletitele ja mõjutama ka transpordikandjate kasutajate käitumist. kindlasti on oluline pöörata ka tähelepanu sadamate taristute küsimusele. me jääme ootama komisjoni valget raamatut Euroopa transpordi tuleviku teemal ja nüüd äh, härra esimees, tahaksin juhtida tähelepanu ka Euroopa Liidu strateegilisele algatusele, mis äh, keskendub äh, ressursside jätkusuutlikule lahendamisele ainult niimoodi meil on võimalik kasvuhoonegaase vähendada kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend. ka see algatus on seotud äh, transpordiga, sellepärast et me räägime siin äh, mõjudest äh, transpordile ja keskkonnale, nii et me ootame kannatamatult Euroopa transpordi valget raamatut ja samuti transpordi strateegiadokumenti transpordil on vaja innovatsiooni selleks, et vähendada ka saaste osakaalu selles sektoris. suur tänu, kolleeg. mul on ebameeldiv ülesanne kanda hoolt selle eest, et ajalisest piirangust peetakse kinni, see on praktiliselt võimatu nii et kolleegid, kes äh, sõna soovivad saada ja sõna saavad, äh, peaksid rääkima ühe minuti jooksul, nii et külalistel oleks võimalus ka vastata. kõigepealt kolleeg Hassi, palun. suur tänu, esimees. sooviksin Lord Sternile esitada küsimuse. kuna teie olete väga austatud äh, majandusteadlane tahaksin küsida teilt nõu. meie siin Euroopa Parlamendis äh, kaalume heitkoguste eesmärgi tõstmist kahekümnelt protsendilt kolmekümnele protsendile aastaks kaks tuhat kakskümmend ja mida te täpselt meilt selles valdkonnas ootate? Claude Turmes, palun. mul on küsimused äh, härra Sternile ja härra Sweenile. järgmisel nädalal Strasburgis äh, mitmed äh, parlamendi liikmed teevad ettepaneku, et me käituksime teisiti teatavate tingimuste osas, kui komisjon välja pakkus ja selle algatajaks on olnud just äh, ka terasetööstus, kuidas teie suhtute nüüd sellesse tingimuste muutmisesse. meil on nüüd keeld ebatõhusatel äh, elektripirnidel Euroopa Liidus. kas see on äh, kiirendanud innovatsiooni teine arvates ja kuidas on turg arenenud pärast seda, kui me oleme selle keelu sisse viinud? tänan ja nüüd äh, kolleeg Entsju. tänan, härra president, mul on lühike küsimus äh, härra Hans van der Loole, kes esindab äh, Shell Internationali. ma saan aru, et äh, Shellile kuulub kuuskümmend protsenti Ataspa naftaprojektist. seitsekümmend tuhat barrelit päevas oli maht, nüüd on see tõusnud saja viiekümnele tuhandele. kui palju on investeeringud äh, süsinikdioksiidi kogumisse ja säilitamisesse ja mida on täpselt investeeritud äh, sellesse naftamaadlasse? täna minul rohkem märkusi ei ole, nii et annan kohe sõna meie esinejatele ja Lord Stern saab võimaluse vastata, palun kõigepealt äh, proua Hassi. ma usun et, et kahekümnelt kolmekümnele protsendile liikumine on äh, väga julge samm. Need, kes kahtlevad, nendele peaksite äh, ju ütlema kolme asja. esiteks, me peame liikuma tugevamalt edasi ja panema aluse tuleviku arengutele kui meil on vähem äh, ressursse, vähem likviidsust, see aeg on praegu kätte jõudnud. tööstusrevolutsioonide ajalugu on näidanud, et äh, investeeringud äh, voolavad nende suunas, kes tegutsevad esimestena, kes võtavad vastu tugevat ähm, poliitikat ja selleks väga oluliseks rahvusvaheliseks signaaliks. osad riigid on tõrksad, samas teised äh, liiguvad edasi ja see on selline olukord, kus äh, algatused liiguvad nii ülevalt alla kui ka alt äh, ülesse. peaksime olema ka julgemad rahvusvaheliste lepingute osas äh, ja need tugevdavad ju ka neid, kes on julgemalt tegutsenud. nii et äh, tuleks toonitada seda rahvusvahelise signaali aspekti ja seda, et äh, nii-öelda pioneerid ehk esmategutsejad saavad põhjuse investeeringutes, seda esiteks. teiseks, mis äh, puudutab nüüd neid äh, teatavaid tingimusi, siis äh, Euroopa Liit peaks äh, säilitama oma ambitsioonid, ajalugu on näidanud, et äh, kui me oleme näiteks liikunud äh, plii sisa, pliit sisaldavalt bensiinilt pliivabale bensiinile, siis äh, need kulud tasuvad ennast lõpuks ära. kui te ütlete selgelt tööstusele, mida ta peab tegema, kui põhjused on veenvad, siis äh, on olukord äh, lõpuks selline, et äh, kulud on väiksemad, kui äh, tööstus alguses väitis. kui me näitame üles äh, sellist juhi rolli, nagu Euroopa soovib, siis ohud vähenevad inimesed ei saa siis äh, eeldada, et äh, kuskil on mingisugune nii-öelda paradiis, äh, kus saab endiselt kõrge süsinikusisaldusega edasi toota. meil tuleb keskenduda rahvusvahelisele koostööle ja juhin siin eelkõige tähelepanu sellele, et Ähm, tingimused peavad olema selged, praegu ei ole aeg kõhelda, vaid on aeg julgelt edasi liikuda. suur tänu ja järgmisena härra Forde, palun. tänan. kõigepealt äh, Claude'i küsimus äh, tingimuste kohta, ma tean, millised need arutelud on. kui te ETS-sektorile panete uued tingimused, siis ei ole mõttekas, aga muidu äh, kui juba ETS on paigas, äh, siis tekib nii-öelda topeltregulatsioon ja ETS tähendab äh, seda, et kõige odavamad CO2 osad suunatakse nii-öelda välja, nii et äh, kõigepealt on äh, mõttekam loobuda kõige odavamast äh, CO2-st, turul peab olema asi selge. ja Atabasko projekte puudutav küsimus on igati põhjendatud, ma ei tea täpselt, kas meil on kuuskümmend protsenti osalus või mitte, aga ja tõepoolest see projekt on laienenud äh, ja viimase kahekümne viie aasta jooksul oleme me vähendanud äh, CO2 heitmeid barreli kohta nelikümmend protsenti, seda siis viiase, viimase kahekümne viie aasta jooksul, aga me ei ole saavutanud äh, veel äh, kõike ja me oleme saavutanud paremad tulemused protsentides kui USA-s, me ei ole veel saavutanud oma äh, põhieesmärke, nii et äh, meil tuleb edasi tegutseda ja mis puudutab nüüd süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist, siis äh, me oleme ellu viimas projekti Kanada rahastusega üle seitsmesaja tuhande dollari investeeritakse ja kui me nüüd räägime naftaliivadest, siis äh, jah, ka nende osas oleks võimalik rakendada kogumiste säilitamist, aga igal juhul me teeme päris tihedat koostööd ka Saudi Araabiaga ja siin räägitakse palju tarnekindlusest, nii et me ei, siiski ei peaks äh, keskenduma ka ainult OPEC-i riikidele, me peame olema jätkusuutlikud, äh, panustama tarnekindlusele ja kindlasti tuleks äh, teha vahet nafta liiva vahel, mis tuleb näiteks Kanadast ja mis tuleb võib-olla teatud nõrgema valitsusega riikidest siin oli küsimus äh, ka selles, et äh, kui midagi keelatakse ära, kas see siis äh, aitab kaasa innovatsioonile. nii et LED-lampide tootmine on kasvanud viiekümne protsendi kaupa viimastel aastatel me oleme olnud äh, piisavalt äh, julged äh, investeerimisel, meil ei ole mingisugust tagasipöördumisteed, me oleme investeerinud väga palju LED-lampide arendusse ja nüüd on küsimus selles, et kas innovatsioon saab ka tasutud. me oleme väga rahul sellega, mida on teinud parlament. nüüd tulles tagasi tarbijate juurde. Need numbrid, mida ma mainisin, äh, need on professionaalsete tarbijate poolt tehtud andmed, näiteks ähm, hotellid äh, on äh, päris palju neid lampe kasutanud. ja tarbijad loobusid küll hõõglampidest, aga nad ei läinud LED-lampide juurde ja lõpuks halogeenide juurde, siin on tegemist loomulikult ka hinnaküsimusega. ja turu ujutasid üle madala kvaliteediga LED-lambid ähm, lõpuks, nii et meil peaks olema sellised ähm, tooted, ähm, mis on äh, kvaliteetsed ja samas äh, ka äh, taskukohased. praegu on olukord igal juhul selline, et rohkem ettevõtted ostavad meie LED-lampe ja tarbijad, eratarbijad ostavad neid vähem. suur tänu. selliste arutelude puhul on probleemiks äh, see, et äh, me peame jääma nii-öelda üldisele äh, tasemele, kuna ei ole aega, aga lahendus peitub äh, detailides, nii et järgmistel kuudel me kindlasti tuleme nende teemade juurde tagasi ja ma annan nüüd järgmisena sõna Malcolm Harbourile, kes hakkab juhendama ja juhatama järgmist paneeli, palun. mu daamid ja härrad, minu paneelis osalejad kohe ühinevad minuga siin laua taga ja me alustame viimase osaga meie üritusest. Uh, nii et tervitan südamest omalt poolt Eh, mina olen siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimees siin Euroopa Parlamendis ja ma pean ütlema, et seni on olnud üritus väga meeliköitev ning me jätkame oma tähtsat arutelu, mis on pühendatud üldisele teemale, nimelt eh, tööstuse süsinikuheitmetest vabastamine ja konkurentsivõime. ja siin ma tahan lisada, et Euroopa siseturul ja ka globaalsetel turgudel on meil vaja oma lähenemisviis uuesti tasakaalu saada ja ümber ähm, hinnata. E, nimelt, kuidas vabastada süsinikuheitmetest tööstuslik tootmine ja energia tootmine, see on peatähtis küsimus, millele vastust otsida. ja jälle meil on suurepärased ettekandjad, kes oma mõtteid meiega jagavad ja ma usun, meil jääb ka pisut aega üle pärast küsimusteks, aga praegu me oleme küll pisut ajast maas nii et kõigepealt ma tutvustan meie kõnelejaid, meie peamised kõnelejad äh, on härra Otmar Edenhofer, tema on IPCC-s töörühma kolm kaasesimees ning samuti on ta Potsdami kliimamõjude uuringute instituudi peaökonomist ja direktor. me väga hästi teame teda, ta on andnud suure panuse meie äh, töösse ja meil on, mul siin soistati kõrva, et ta on ka eh, Angela Merkeli eh, armastatuma rekkerühma liige ning eh, siis Philip Delpech saab sõna, kes on karjäärkorporatsiooni president, see karjäärkorporatsioon hõlmab siis Euroopat, Lähis-Ida ja Aafrikat, nemad tegelevad sooj-, kütte- ja jahutusseadmete toot-, tootmisega ning tema räägib sellest, kuidas nemad kujundavad oma tootmise üle vast Äh, uutele nõudmistele konkurentsivõimeliselt. pärast seda on meil Jules Kortenhorst, kes on rohelise energia firma juht, Doppel Energy BV juht ning samas on ta ka Euroopa Kliima Sihtasutuse tegevjuht e, ning tegemist on filantroopilise organisatsiooniga ning ta rõhutas, et ta ei ole kallutatud ei ideoloogiliselt ega poliitiliselt Äh, jah, aga ta on väga õige, väga mm, äh, mm, kogenud äh, kliimamuutuste ja energeetika küsimustes. selle üle otsustame siis hiljem ja lõpetuseks mul on eriti suur heameel Ole Beier Sorenseni siin tervitada, kes on kliimamuutustega tegeleva mm, institutsionaalsete investeerijate rühma juht Eh, ning tema räägib investeeringutest kliimamuutustesse. tegemist on koostööfoorumiga, kes, mis käsitleb just nimelt kliimamuutusi, eh, koondab kuutkümmend viit eh, investeerijat, suured pensionifondid kuuluvad sellesse organisatsiooni, kuus triljonit eurot on nad investeeringuid teinud. tema on siis meie peamine analüütik ja siis me ma usun, saame palju võtteainet meie edasiseks aruteludeks ja ma tervitan ka meie kolleegi Charles Chichesteri, kes on parlamendisaadik Gibraltarilt ja Edela äh, Inglismaalt ning tema räägib, millega siis tööstus- ja energiakomisjon parlamendis tegeleb ning ma jätkan sealt, mida prints Wales ütles, nimelt, et tõesti on vinge vähemat kasutada ning on hea ka ja vinge ka, kui kõne ajast kinni peetakse. nii et äh, meil on siin suurepärane tehnoloogia saavutus, nimelt kell, stopper ja kümme minutit öö, äh, peaministrile kõnedelt ja siis veel viis minutit teistele ja härra Chichesterile ka viis minutit, nii et kõigepealt doktor Edenhofer ja kell hakkab tiksuma. tänan, härra esimees, lugupeetud saadikud, tänan, et kutsusite mind siia. esimees juba äh, rääkis äh, sellest, et ma olen IPCC, see on siis rahvusvahelise kliimamuutustega tegeleva ekspertide kogu äh, liige ja järgmisel kümnel minutil ma ei esinda mitte IPCC-d, vaid olen vaba oma mõtteavatustes eh, ning eh, nii et kõik, mis ma ütlen, see väljendab minu ja Potsdami instituudi seisukohti. minu esimene avaldus on väga lihtne, nimelt eh, kui me jätkame vanas vaimus, siis see kuhugi meid välja ei vii, see meil midagi ei anna, enamik kliimateadlasi usub, et selleks, et kliimamuutuste ohte vältida, eh, on vaja tõesti piirduda kahekraadilise eh, temperatuuri tõusuga ja mitte rohkem. kui me jääme sellele tasemele, siis selleks me peame kulutama kaks protsenti globaalset SKP-d sajandi keskpaigaks. aga minu tähtis sõnum on, et võimaluste aken on väga kitsuke ja sulgub ja kui maailm investeerib jätkuvalt vanas vaimus kuni aastani kaks tuhat kolmteist, siis see kaheprotsendiline temperatuuri tõus ei ole enam saavutatav eesmärk. ja kui me lükkame asjad edasi kahe tuhande kahekümnenda aastani, siis läheb eh, kliimamuutuste leevendamise kulu veelgi suuremaks, viiekümne protsendi ulatuses ja see on see tähtis teema ja tähtis küsimus, nii et suurema stabiilsuse saavutamiseks tohime mingil juhul enam viivitada, sest vastasel korral kulud lähevad liiga suureks. minu seisukohast on kõige tähtsam oht, eh, mis meil kliimapoliitikas on, on see, et nafta hind kasvab eh, ja, ja et süsinikuheitmete hind on väga madal, need on kõige suuremad eh, ohud praegu rahvusvahelises kliimapoliitikas. rahvusvaheline energeetikaagentuur ja ka äh, meie arvame, et äh, nafta hind järgmisel aastakümnel veelgi kasvab, kui äh, praegune energeetikapakett maailmas ellu rakendatakse. Äh, rahvusvaheline kokkulepe tähendab seda, et kui nafta hind suureneb, siis on tulemused järgmised. nimelt Indias ja Hiinas muutub süsi üha konkurentsivõimelisemaks energeetikas ja viimasel viiel aastal me oleme näinud, et süsiniku intensiivsus on äh, kasvanud selle asemel, et väheneda selles piirkonnas, siis Indias ja Hiinas. nüüd mitte tavapärase eh, nafta ammutamine ka tootmine ka kasvab ja Hiina, Lõuna-Aafrika ja India hakkavad investeerima tohutult eh, sütte ja söötehnoloogiatesse, mis veeldavad sütt mis tähendab seda, et nende tootmine kasvab tohutult aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis. ja seda protsessi ei õnnestu peatada sellega, et sütt hakkab nappima. ei, sütt on palju ja ta on väga odav ja fossiilset kütust jätkub sajandi lõpuni. aga peamine piirang, mis siin on, et lihtsalt heitmeid ei ole enam kuhugi atmosfääri paigata pa,, heita ja paisata ja see tähendab seda, et nafta hind ja äh, süsinikuheitmete madal hind on tõesti tohutu riskitegur. nüüd, kui õhku enam heitmeid paisata ei saa, siis on ainult üks viis, kuidas väljapääsu otsida, nimelt on vaja panustada tehnoloogiatesse, innovatsiooni ja tagada roheline areng. roheline areng peab leevendama kliimapoliitilisi konflikte ning ka ähm, vähendama probleeme ülemaailmselt, nii et see õige tee ongi roheline kasv ja uuringud näidavad, et ülemaailmse majanduse süsinikuheitmetest vabastamine suurendab energiakasutuse efektiivsust ja see on see, mida me peame taotlema. siin ei ole alternatiivi äh, meil on vaja tervet portfelli erinevatest tehnoloogiatest selle eesmärgil kasutada, mõned tehnoloogiad on tähtsamad kui teised. Need mataalate süsinike heitmetega tehnoloogiad äh, vähendavad kõige rohkem äh, meie kulutusi äh, süsinikuheitmete vähendamisel. kui me ei kasuta rohkem taastuvaid energiaallikaid kui praegu, siis võivad ka heitmete vähendamise kulud kahekordistuda ning tulemusi ei saavutata, nii nagu me oleme kavandanud praegu. nüüd üleminekukulud määrab see, kuivõrd palju me ka hakkame kasutama biomassi. ja kui me kasutame kaheksa eks-, eksotsiouli aastas, biomassi rohkem, siis sellega me ka oluliselt vähendame oma äh, kulutusi heitmete vähendamisse. väheneb äh, CO kahe paiskumine atmosfääri ning äh, tuumaenergia vallas tehtav ainult piiratult mõjutab heitmete tulevikku. nii et roheline kasv öö, ja toetumine taastuvate energiaallikatele on tähtis, samuti on vaja juurde ehitada energiavõrkusid, on vaja samuti äh, uurida uusi tehnoloogiaid ning ka süsiniku äh, säilitamist, kogumiste säilitamise tehnoloogiaid. Äh, ainult nii me tagame majanduse kasvu ja madalad heitmed ja vähendame sotsiaalseid kulutusi ja innovatsioon, mis on kliimasõbralik, on, on ainult teostatav siis, kui on ka süsinikule kehtestatud hind, mis on kõrge ja samas meil on vaja õppida, äh, uurides olukorda, uurida ja tegutseda ja õppida sellest, mida me teeme ja mida me oleme teada saanud. nüüd usaldusväärne süsinikuheitmete maksustamine peab käima koos eh, tehnoloogiate arendamise poliitikaga ning roheline kasv ei saa kuidagi asendada süsinikule õiglase hinna kehtestamist, aga käib sellega kaasas. ning tähtis on et me tõhusalt saavutaksime oma kliimakaitsealased eesmärgid. nii et süsinikku on vaja korralikult maksustada ja sellega me vähendame oma kliimameetmete maksumust oluliselt ja tahaksin veel juhtida ühele asjale tähelepanu, millest ka lord Stern juba rääkis, kui ta vastas ühele küsimusele, nimelt sealt üles ja ülevalt alla lähenemisviis kliimapoliitikal, need ei ole omavahel eh, sugugi vastuolus, need kaks lähenemisviisi, vaid nad täiendavad üksteist ja ehkki eh, Kopenhaagen ülevalt alla lähenemisviisi mm, kompromiteeris, samas on täiesti vajalik see, et me täiendame rahvusvahelisi jõupingutusi sellega, mis me teeme liikmesriigi tasandil ning kavandame oma siseriiklikku tegevuspoliitikat kohalikul tasandil, linna tasandil. ja me peame olema valmis ka tulevikus hoopis auahnemaid eesmärke seadma ja plaane ellu viima. nüüd siin on räägitud süsi-, nii-öelda süsinikulekkest, aga see ei ole suureks probleemiks keskpikas perspektiivis. nimelt väga väike on selle mõju eksportivatele majandustele, et äh, saastajad mujale kolivad ja tegelikult on probleem suurem sellisel juhul, kui hakatakse taotlema lühiajalisi eesmärke ja unustatakse pikaajalisemad eesmärgid ning äh, ei mitmekesistata energiaallikate struktuuri. nii et nüüd on selge näha, et paljud piirkonnad maailmas tahavad mõistlikku energiapoliitikat ajada ja Hiina kahe kuni viie aastane plaan on juba midagi, millele siin viidati, see on väga ambitsioonikas projekt. nüüd et ära hoida investeeringute kinnijooksmine, mm, nurjumine vajab samuti tähelepanu. see kakskümmend, kakskümmend eh, eesmärk vähendada heitmeid kahekümne protsendi võrra on hea eesmärk, see stabiliseerib investeeringut, tõukab neid tagant ning samas pikaajaline perspektiiv on meil ju kaheksakümmend viis kuni üheksakümmend protsenti vähendada aastaks kaks tuhat viiskümmend süsinikuheitmeid, aga selleks on meil vaja juba ka seada eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat nelikümmend. nüüd ma olen jõudnud lõppu ja tahan öelda, et minu seisukohalt kõige tähtsam institutsiooniline innovatsioon on Äh, tagamaks rohelist kasvu Euroopas, on just nimelt heitmekaubanduse süsteem. see peab olema kõikehõlmav, hõlmama kõiki sektoreid ning äh, sellega tuleb, sellest tuleb kaasata ka teised tormiliselt arenevad äh, rahvused ja riigid ja kindlasti on vaja mõistlik hind süsinikuheitmetele kehtestada ja ma arvan, et Euroopa Liidu eh, heitmekaubanduspoliitika tagab meile rohelise kasvu ja innovatsiooni ning toob kaasa madalate süsinikuheitmetega majanduse. Uh, uh, suur tänu härra doktor Edenhofer, see oli väga selge ja väga sisukas äh, sõnavõtt ja paljud kindlasti viitavad pärast tagasi teie poolt öeldule, aga nüüd siis Philipp Delpech, kellel on viis minutit. suur tänu! minu seisukohad siis, äh, minu kogemusest turul ja võib-olla süstiksin teisse natukene ka optimismi ja tooksin mõned praktilised näited selle kohta, kuidas on võimalik kiiresti õiges suunas liikuda töötan ühe suure äh, ülemaailmse korporatsiooni jaoks, tegelen Aasia, Ühendriikide ja Euroopaga ja ma tean, millised on erinevused kolme mandri vahel seadusandluses ja innovatsioonis ja minu, meie ettevõte tegutseb siis kahes sektoris, aeronautikas ja ehitussektoris ja keskendun ehitussektorile näidete toomiseks. Euroopas on meil seitsekümmend tuhat töötajat, eriti just nimelt ehitussektoris ja siin on tõeline võimalus praegu kiirelt tegutsedes jõuda äh, innovatiivse seadusandluseni, kuid see seadusandlus peab olema agressiivne sellepärast, et mis praegu hargmaistes ettevõtetes toimub, me investeerime arendustegevusse, innovatsioonitegevusse selles piirkonnas, kus seadusandlus võetakse vastu kõige kiiremini. kui teie seadus on innovaatorlik, siis kohalik arendustegevus kindlasti äh, järgib seda, hakkab äh, tehnoloogiat välja kujundama ja tehnoloogiat siis hiljem ka eksportima. ja kindlasti äh, on meie tehased täna praegu kõige innovaatilisemad ja, ja me tahame jätkata oma tööd on mõned näited selle kohta, kuidas on võimalus oma eesmärgid saavutada, mõned ettevõtted on seda ka juba teinud. üks puudutab toiduainete äh, tarnekindlust, toitu tuleb kaitsta eh, talust kuni supermarketini, sellepärast et enamus toidust, mis eh, veetakse eh, taludest supermarketidesse, külmutatakse vahepeal. tänane süsteem põhineb jahutil, mis on keemiline aine, mis hoiab siis toidu värskena selleks, et te saaksite nädalavahetusel poodi minna ja värsket toitu ostu. aga kui te käite hüpermarketis, siis seal toodetakse üks koma kaks tonni tonni gaasi selleks, et hoida toiduained värsked. see gaas lekib äh, umbes viisteist kuni kakskümmend protsenti aastas, sellepärast et need süsteemid on väga keerulised äh, ja jahutisüsteemid on, on, on äärmiselt äh, detailsed. see on peamine süsinikdioksiidi tootja toiduainete tööstuses, mitte probleemiks ei ole see energia, mida nad kulutavad, vaid lekked. ja kui me paneksime selle lekke kõik tagasi äh, maakerale, siis see tegelikult ei mõjuta mitte kuidagi maakera. Äh, iga supermarket äh, toodab neljasaja autoga võrdselt heitkoguseid. kas on võimalik midagi muuta? jah. kas on riike, kes on olnud piisavalt julged, et midagi ette võtta? jah, näiteks Taani. Taanis pole aastaid seda gaasi kasutatud ja toit on sama odav ja sama maitsev kui ka, kui igal pool mujal. aga kas on ka teisi riike, Norra, Šveits, aga neid on väga vähe kas äh, on aga võimalus muutusi esile kutsuda kiiresti? jah. kas see tooks kaasa arendustegevuse Euroopas? jah. Äh, tootmise Euroopas, teenused Euroopas ja Ühendriigid ja Aasia tuleks siis Euroopasse, et osta neid uudseid tehnoloogiaid siit, meil on vaja raha, meil on vaja seadusandlust äh, ning kontrolli. teine näide puudutab ehitussektorit. Need inimesed, kellega me kohtume äh, taoliste suurte hoonete puhul, on tavaliselt pank, kurid arendajad ja lõppkasutajad ja üldiselt nende eesmärgid on täiesti erinevad ja see tähendab seda, et alati esialgne maksumus jääb peale, mitte üldise tsükli maksumus. lõpptarbija üldiselt on alati huvitatud sellest lõpphinnast, lõpptsükli hinnast, aga nemad kasvatakse alles väga hilja. ja see tähendab seda, et meie tänane disain on suhteliselt äh, õnnetu, kuigi tegelikult tehnoloogia on juba olemas akende jaoks ja energia näiteks valgustuse jaoks, kuid seda tehnoloogiat ei kasutata, sellepärast et otsustuslangetusprotsessis valitseb nonsenss aga kui me jällegi tegutseksime, tuleks arendustegevus Euroopasse, tootmised Euroopasse, teenused Euroopasse. ja toon näite, näiteks elamuhoonestus. Jaapan jõudis meist oluliselt eh, ette Äh, ja täna on tehnoloogias nendel ka suur edumaas, sellepärast et kümme-viisteist aastat tagasi oli nendel juba seadusandlus paigas ja tuli tehnoloogia välja töötada. vastupidine näide, Ühendkuningriikides oli bensiin äh, väga odav, äh, aga tegelikult kaotasid nad kogu turu, sellepärast et ainult Ühendriikides on bensiin täna veel odav, mujal maailmas kallis, aga läheb kalliks ka seal, nii et vaja ei ole meil mitte ainult raha, vaid ka seadusandlust. palju tehnoloogiast on juba valmis, meil on väga palju innovaatilisi ettevõtteid Euroopas, me saame luua töökohti, me oleks, saaksime haarata endale liidrirolli, kuid teilt on meil vaja kiiret tegutsemist, selget seadusandlust ja kontrollimehhanisme. alati meil raha ei ole vaja, teinekord küll jah, sest et on mõneid tehnoloogiaid, millel on vaja abi natukene aga eriti, mis puudutab energiatõhususe valdkonda, siis äh, seal on äh, tänase tehnoloogiaga juba drastiliselt võimalik äh, asju parandada. ja siin ongi meil võib-olla kõige rohkem abi vaja, Euroopat vaja, meil on vaja sellist seadusandlust, mida on rakendad, lihtne rakendada ja sellest tõuseks suur väärtus nii planeedile kui ka Euroopale. suur tänu! jällegi väga selge ja väga praktiline seisukohavõtt, suurepärane nüüd aga järgmisena härra Kordenhorst. suur tänu, härra esimees, äh, härra esi, härra president, parlamendi liikmed, daamid ja härrad. Euroopa tulevane liidri roll madala süsinikusisaldusega majanduses on siin täna rõhutamist leidnud äh, elegantsetel viisidel mitu korda ja ainult kui me järgmises tööstusrevolutsioonis oleme võitjateks, võime me siis osalt äh, kaitsta ja säilitada oma planeete tulevastele põlvedele, aga teisalt luua siis majanduslikku rikkust, äh, töökohti äh, ka oma lastele kuid äh, tänane pärastlõuna on mulle huvitaval kombel õpetanud veel ühte asja. nimelt, et julge seadusandlus toetab, mitte ei pidurda Euroopa liidrirollile jõudmist ja see on see sõnum, mille majandusteadlased juba mõnda aega tagasi välja saatsid, kui te tahate stimuleerida äh, oma kodus tootmist, äh, siis tagage see, et siin valitseks tihe konkurents ja turg oleks ilusti reguleeritud Gareth Ford äh, Philipsist äh, huvitaval kombel tõesti rääkis seda, kui oluliseks oli seadusandlus äh, energiasäästlikele lampidele üleminekul. aga võib-olla see analüüs ei anna meile sugugi mitte kõiki argumente, mis äh, kaitseksid seda mõtet, et me saaksime seda, sellele revolutsioonile kuidagi kaasa aidata äh, senine tasakaalumudel ei äh, haara kogu tööstusrevolutsiooni mõju me näeme ju täna, millised on olnud infotehnoloogia tohutud öö, äh, positiivsed mõjud näiteks autotööstuses, kus autod sõidavad täna põhimõtteliselt arvuti põhjal öö, äh, või, või teistes sektorites või öö, Äh, ehituskeskkonnas ja nii edasi ja mitte ainult äh, te, äh, mitte ainult ei puuduta see erinevate sektorite üleseid mõjusid, vaid see toetab ka investeeringuid. Eh, kui tööst, kui tootjad on huvitatud asjadest, mida nad näevad tulevikus tulemas ja need on neile huvipakkuvad, nii et eh, mul on kolm konkreetset eh, punkti, esimene puudutab just nimelt neid samu julgeid eesmärke. kui te olete ettevõtte juht, siis te seate endale pikaajalise visiooni ja Euroopa Liit on ka nii teinud, kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti heitkoguste kärpeid aastaks kaks tuhat tuhat viiskümmend, aga olete seadnud ka väga selged saavutava äh, vaheeesmärgid äh, kaks, kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kolmkümmend on teretulnud, aga aga äh, tema kõrge ausus rääkis täna väga selgelt ta mõistis hukka või tähendab, ta toetas neid, kes kutsuvad üles täna rääkima siiski kolmekümneprotsendilisest kärpest, seda ei ole vaja mitte ainult kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks, vaid selleks, et me tahame jääda liidripositsioonile, kui me seame endale väga madalad eesmärgid ja ütleme oma rahvale, et me ei saa selles konkurentsis tegelikult eriti vastu pidada, et siis loodetavasti me ei tahagi võitjaks saada, vaid lihtsalt teistega kaasa joosta, see, see ei ole jätkusuutlik jätkusuutlik lähenemine, meil peab olema ambitsioonikad eesmärgid, meie peame ütlema eurooplastele hoopis, et me oleme selle uue tööstusrevolutsiooni juhid, seades endale kolmekümneprotsendilise eesmärgi ja siis me sellistest lõhedest eh, sünnitaksime eh, reaalsuse. mitu korda on täna räägitud siin muidugi energiatõhususest kuid eh, süsiniku hinnast ei piisa. väga kaua on see olnud kõigile kättesaadav Äh, hüvi, hüve. Äh, me peame endale seadma märksa ambitsioonikamad eesmärgid äh, nii seadmete jaoks, ehitussektori jaoks ning heitkoguste standardite jaoks autotööstuses. kuid me peame kindlasti aitama kaasa Euroopa valitsusi selliste programmide Eh, loomiseks, mis ehitussektorit renoveeriksid, me ei saa oodata uut tsüklit, see tsükkel on pikk, kakskümmend, viiskümmend aastat, me peame praegu tegema ära nii palju kui võimalik ja nüüd äh, energiasektori süsiniku eh, sisalduse vähendamine, Euroopa Komisjonis on vastu võetud teekaart aastaks kaks tuhat kuus, kaks tuhat viiskümmend ja see näitab väga selgelt, et on tehniliselt võimalik ja ka rahaliselt võimalik äh, siin suuri saavutusi äh, saada aastaks kaks tuhat viiskümmend, kuid see on võimalik ainult läbi ühtse Euroopa programmi, ainult siis, kui meil on integreeritud jaotusvõrgud ja kui me niimoodi suudame selle asja korraldada, siis me saame seda teha ka tu-, öö, äh, kulutõhusalt. ja kokkuvõtteks, meil peab olema julge eesmärk, selged eesmärgid, Äh, standardite tõstmine ning äh, energiasektori süsinikusisalduse vähendamine kindlasti viivad meid edasi äh, just nimelt siis madala süsiniku, süsinikusisalduse vaese jõukuseni. suur tänu taas kord, selge ülevaade ja lõpetuseks siis härra Sorenson, viis minutit. suur tänu, esimees austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad nagu sissejuhatuses juba öeldi, siis IGCC on äh, poliitikaplatvorm äh, institutsionaalsetele investoritele, on sarnaseid võrgustikke ka Põhja-Ameerikas ja Kagu-Aasias, nii et äh, põhimõtteliselt seisavad minu selja taga kõik maailma suurimad äh, investeerimisvõrgustikus. meie arvates, kui me soovime kliimamuutust vähendada ja rohelist kasvu saavutada, siis järgnevate aastate jooksul peame me tugevdama dialoogi investeerijate ja poliitikute vahel, nii et selline kohtumine on meie poolt väga tervitatav meil on vaja suuri investeeringuid, et äh, viia meid äh, järgneval aastakümnel süsiniku vaesele teele, hinnangud äh, näitavad, et umbes kaheksakümmend protsenti investeeringutest tuleks kas erainvestoritelt või ettevõtetelt. see tähendab seda, et erainvestoritel on väga oluline roll mängida üleminekul süsinikuheitmete vaesele majandusele ja äh, meie võimekus äh, oma rolli täita sõltub suuresti poliitikast. arvatavasti see ei ole teie tavaline igapäevane hüüdlause, aga erainvestorid äh, kutsuvad üles äh, rohkemale regulatsioonile ja tugevamale valitsemisele ja poliitikute seisukohast on see ju väga atraktiivne pakkumine. meil on vaja selliseid poliitik-, allikaid, mis äh, toetavad investeeringuid äh, süsinikuheitmete vaesesse tehnoloogiasse, rohelisse energiasse, taastuvenergiaallikasse. meil on vaja investeerida varade kestusesse, investeeringud peavad olema kooskõlas riskidega. olulist rolli mängib poliitikate läbipaistvus, kestus ja usutavus. ilma nende kolme aspektita ei saa investorid äh, tegutseda niisugusel määral, nagu me neid vajame. tegelikult sellist asja nagu äh, kapitali puudus ei ole, kapital on alati olemas, aga meil on puudu võib-olla poliitilisest tahtest maksta selle kapitali eest ja ei ole valmidust äh, pakkuda tagatisi, et see kapital äh, saaks investeeritud. ja ei ole olukord selline, et investorid on lõputult ahned või küüniliselt osavõtmatud äh, väljakutsete osas. ei, investorid on vägagi mures ja investorid tahaksid äh, investeerida, nad äh, kaaluvad riske, nad vaatavad, millised on äh, võimalused kliimamuutustele lahenduse leidmisel kaasa aidata. ja loomulikult mängib keskkonnamõju väga olulist rolli, aga institutsionaalsed investorid on usaldusisikud ja nad ei saa investeerida, äh, kui nende klientide huvid ei ole kaitstud. keskkonna ja sotsiaalaspektidest ei piisa, investeering peab ennast ka äriliselt ära tasuma ja pakkuma riskiga seotud kasu ja kui äh, seda kasuperspektiivi ei ole, siis investeeringud suunatakse mujale ja investeerijad ei äh, saa oma usaldusisiku rolli õõnestada. alati on võimalus äh, raha mujale investeerida, konkurents äh, on väga tihe globaalne kokkulepe kliimamuutuste ajal on väga oluline pikas perspektiivis, seda ei saavutatud Kopenhaagenis ega Cancunis ja arvatavasti ei saavutata seda ka järgmisel kohtumisel, asjad peavad liikuma edasi kiiresti. globaalne leping ei paku aga neid detaile, mida vajavad ähm, investeerijad siis, kui nad hindavad äh, erinevaid pakkumisi, mis äh, neile on esitatud. poliitika peaks paika panema omad äh, huvid, mis võimaldab äh, investeeringute haldajatel teha õiged otsused. tuleb äh, pakkuda välja kohane regulatsioon ja seda kohalikul ja riiklikul tasandil. seda ähm, kasvuplaanide äh, energiatõhususe ja heitmete valdkonnas loe nüüd ette, mida tuleks teha. meil on vaja ambitsioonikamaid eesmärke keskpikas perspektiivis, eriti just energiatõhususe valdkonnas. selles valdkonnas läbikukkumine oleks kõige ruga-, rumalam. teiseks on vaja ambitsioonikaid ja usutavaid eesmärke pikas perspektiivis. kaks tuhat kakskümmend see on praktiliselt homme, investori arvates. kolmandaks, meil on äh, vaja avalikke poliitikaid, mis äh, teeks piiriülest äh, koostööd. tuleb toetada tehnoloogia ülekannet, kohandada toetuste süsteeme kohe täna ja lõpetuseks väga oluline on, et süsinikul peab olema õiglane kõrge hind, ilma selleta me ei saa edasi liikuda. Need aspektid peavad olema täidetud investorite arvates. ja kui need tingimused on täidetud, siis meil on võimalik minna süsinikuvaese energia, majanduse teed, saavutada heaolu, jõukus ja jätkusuutlikkus poliitika peab äh, võtma vastu õiged ja mõistlikud otsused, tänan. Well, uh, thank you very much indeed um,. You just slipped suur tänu. Äh, viie minutiga võtsite läbi oma seitse punkti. nii et enne kui ma kutsun Tšatšistesteri oma panust andma meie mõttevahetusse, on võimalik ka küsimusi esitada ja hea meelega Mm, tahan öelda ka, et mitte ainult saadikud ei ole need, kes saavad küsimusi esitada, vaid kõik meie külalised äh, on teretulnud samuti küla. Eh, nii et äh, kui teil on küsimuse soov, siis palun mm, andke sellest märku. ja nüüd kolm minutit, härra Chichester, teil on sõna. tänan. Äh, üks hea asi on see, et kõik suured ninad on lahkunud ja saab üsna rahulikult provokatiivseid mõtteid avaldada. aga kui tohib, ma jätkan meie mõttevahetust ja võtan aluseks mõned mõtted, mis minu arvates on äärmiselt aktuaalsed eh, tänase teema arutelul. kõigepealt prints Charles, tema rääkis tarbija rollist, milline see on, mina arvan, et tarbija on väga tähtis kõiges selles ja tarbija on see, kes peab oma eh, harjumusi muutma, aga see on suur väljakutse. Lord Stern ütles, et meil on vaja paremini koondada oma argumendid kliimamuutuste vastu võitlemisel ja see on väga õige. ja ta ütles ka, et tegemist on tööstusliku revolutsiooniga ja seda teemat on korranud ka teised eh, sõnavõtjad, ma usun, et tal on õigus ja tegemist on tohutu väljakutsega, aga samas ka tohutu võimalusega. ärgem unustagem, kui kaua kestsid tegelikult, kui kaua aega võtsid eelmised tööstusrevolutsioonid nüüd härra Ford Philipsist ütles väga praktilise asja, et inimesed on mures energiaefektiivsete või madala energiakasutusega seadmete eh, suure algmaksumuse, alghinna pärast ning tõesti on vaja tuua turule tooted, mis veenvad inimesi oma harjumusi muutma. isegi kui nad, neile näib, et neil seda vaja ei ole ja nüüd gaas ja süsinikuheitmete kogumine ja säilitamine on tõesti see, mida on vaja mm, üleminekuks madalikele süsinikuheitmetele. aga kindlasti ka tuumaenergia tuleks siia alla arvata, aga täna õhtul on see väga vähe kõlanud. jah, e, mina leian, et tuumaenergial on kesk pikas ja pikemas perspektiivis väga tähtis roll meie eesmärgi saavutamisel süsinikuheitmeid vahendada. ja kindlasti on vaja saada tööle CCS süsinikuheitmete eh, kogumine ja säilitamine, aga see võtab aega ja saab näha, milline on lõpptulemus. nüüd süsinikuheitmete madal hind, tõesti, see on probleemiks, aga madal eh, nafta hind või kõrge nafta hind eh, mind eriti muretsema ei pane ma usun, et kui hind on kõrge, siis minnakse lihtsalt uusi energiaallikaid otsima, aga küll valmistab mulle muret madal eh, süsinikuheitmete hind ja siin on lahendus reguleerijate kätes ja ETS, kui heitmekaubanduse süsteem korralikult toimima hakkab, siis ta vähendab CO kahe eh, rikaste heitmetega energiaallikate kasutamist ja CO2 kasutamine toiduainete jahutamisel. kuidas selle vastu seista, see on tõesti väga praktiline mõte. kui CO2 on niivõrd halb, siis tõesti, miks me peaksime seda kasutama toiduainete jahutamisel? see on tõesti üks tugev argument muude hulgas ja siin me kuulsime, et meil on vaja tööstusrevolutsiooni etteotsa asuda, sest kui me tahame ära kasutada tööstusrevolutsiooni, siis me peame kindlasti kohe alguses ehm, selles kõvasti osalema, sest ehm, kui on toimunud tehnoloogilised läbimurded, ehm, siis on hea, kui kohe alguses see kasutust leiab, kui et hiljem nendega ühineda. ja härra Sörensen ütles, et on vaja tugevamat juhtimist eesmärkide saavutamiseks ning on vaja pikaajalisi investeeringuid teha. ja selge on see, et siin peavad omad huvid mängus olema ja ma olen nõus sellega, aga mis puudutab seda tugevat juhtimist, siis mina tahaks, et juhtimine oleks pigem nõrgem, et inimesed ise tegutseksid mõttekalt jah, ma tänan, ma usun, te avaldasite provokatiivseid mõtteid ja see on alati väga hea mõttevahetuses. Eh, proua Hertsog on sõna palunud, aga kas eh, härrased kaks ja viis numbritega sobivad ka sõna? kui jah, siis vabandust, et ma eh, teile viitasin, proua Hertsog siis on see, kes sõna soovib ja küsimuse esitab. ma tänan Äh, Malcolm, ma tänan korraldajaid, väga huvitav on siin olla. ja äh, võib-olla mm, ka mina no vabandan, äh, et olen provokatiivseid mõtteid siin nõukogule avaldanud, aga nüüd tahan öelda, et me tõesti töötame selle nimel, et muuta oma energeetikapoliitikat Euroopas ja süsinikuheitmete vaest majandust taotleda ja oleme kogu aeg sellega tegelenud, vähemasti niikaua kui mina siin olen olnud, aga näib, et muutusi ei ole õnnestunud saavutada, näib, et investeeringud on madalad nendesse sektoritesse, me näeme, et elektrijaamad on nelikümmend aastat keskmiselt vanad, mis tähendab seda, et investeeringud tasuvad ennast väga pika aja jooksul ainult ära ja selleks, et äh, uusi investeeringuid tehtaks mm, vähematesse süsinikuheitmetesse on vaja panna end ära tasuma need investeeringud. mina olen insener ja kodu mm, perenaine ja tean, et saja kraadi juures hakkab vesi keema. Äh, nüüd muidugi loomulikult kõik sõltub survest, äh, aga õhus, rõhust, aga küsimus on järgmine, kui kuum on meie vesi? millal me võime öelda, et vesi keeb? me peame jõudma kriitilise punktini ja mis tuleb ära teha, et see kriitiline punkt saabuks, siis saame rääkida revolutsioonist alles. jah, see tuumaküsimus on ka väga tähtis. proua Dikson on ka sõna palunud. proua Dikson ja siis härra Hübner. jah, ma tänan, härra esimees. kõigepealt ma tahan eh, kiita eh, härra Puuseki presidendi eh, julgust, et ta tõesti võttis käsitleda eh, süsinikuheitmete vaest jõukust tippkohtumise vormis ja ma usun, et see on teema, millega me tegeleme eh, täna ja kuni aastani kaks tuhat viiskümmend ja väga palju teid on meil võimalik jalge alla võtta. täna on meil siin ka ettevõtete esindajad kohal, paljud on ka sõna saanud aga mina tahaksin esitada ühe üleskutse. paljud kolleegid paraku on juba lahkunud, aga ma loodan, et meil on veel palju selliseid diskussioone, et me saaksime eh, muuta eh, seda mm, eh, loogikat, mis on ja et kõik see meie taotlused ja pürgimused muutuks mõttekaks tarbijatele ja tähtis on ka häid näiteid tuua saavutatu kohta. aga on ainult vähe neid riike, kellel ei ole raskusi äh, madalike süsinikuheitmetega majandusele üleminekul. ja nüüd minu küsimus on ka president Pusekile, et kuidas selgitada, eh, millised on kõige paremad üleminekuviisid, näiteks Poolal on suured probleemid, me oleme väga sõltuvad kivisöest, aga millise tee me peaksime jalge alla võtma, eh, eh, milline on see kõige parem viis edasi liikuda? Um... ma tänan. jah, võib-olla ma tulen teie küsimuse juurde Mm, hiljem ja proua, härra Puusik kindlasti vastab, aga nüüd proua Hübner. alustuseks ma tahan tänada kõiki siin e, üritusel osalejaid, ka neid, kes e, on juba lahkunud ja need, kes siin täna kohale ei tulnud, e, jäid paljust ilma, sest siin käsitleti seda teemat väga mitmest vaatevinklist. tegemist on väga tähtsa valdkonnaga süsinikuheitmete vaene majandus on väga aktuaalne. kõigepealt energiakasutuse efektiivsus ja säästmine. minu vanaema ütles, et kõigepealt hoia kokku, siis alles hakka kulutama. ma arvan, selle võiks lausa üleüldiseks loosungiks kuulutada. teiseks energia tarbimine. jah, liiga palju energiat kulub meil Eh, need elektripirnid transpordis, eh, hoonete soojustamine, eh, samuti ei kasutata piisavalt soojustagastussüsteeme, aga kuidas veenda inimesi kõike seda kasutama, meie oleme juba ju veendunud, et seda on vaja teha. veel üks küsimus, paljud ütlesid, et kivisüsi ei ole ilmtingimata halb ka on võimalik äh, innovatsiooni kasutada söötootmises ja sööenergeetikas. mida teie sellest arvate? Äh, paljud äh, on leidnud ka, et on vaja mm, reguleerimist kohe kiiresti kohaldada ja tähtis on tagada, et hakatakse investeerima tuleviku huvides. jah, ma tänan. ma tänan kõiki ettekandjaid ja ka Gilsi. Äh, nüüd ma annan kõigile vastuseks üks minut, siis me suudame ajakavast kinni pidada. kõigepealt härra Sörensen ja siis minu suunas liigume. ja Charlesi võib-olla tahate ka vastata, igatahes härra Sörensen, teil on esimesena sõna Um, yeah, but, sorry, sorry. About the anxiousness about big government uh.... jah, vastan äh, siis nende valitsuste taotlustele, me ei ütle sugugi, et valitsus peaks meile ette kirjutama, mis tuleb teha, nad peaksid meile andma raamistikku, mis võimaldaks meil teha seda, mis on saavutatav, ilma valitsuseta see ei ole võimalik, valitsus on nimelt ainus äh, jõud, kes suudab need raamistikud välja kujundada äh, Äh, selleks, et me saaksime teha siis need investeeringud, mis siis äh, on tehtud kümneks, viieteistkümneks, kahekümneks järgnevaks aastaks, need on ikka ju tohutud kohustuse võtmised ja ilma äh, raamistikuta see lihtsalt ei toimi. nii et valitsusel on kindlasti väga oluline roll, kuid ma ühtlasi arvan, et seadusandluses ainult ei piisa, meil on vaja mõistlikku seadusandlust, sellepärast et äh, halva seadusandluse laastav jõud on, äh, on ilmselge. aga selge on see, et seadusandlust on vaja, et see asi hakkaks toimima. härra Haber, jah, äh, väga selge sõnum jah, mõistlik seadusandlus, komisjoni president räägiks siin intelligentsest seadusandlusest, see on tal lemmiksõna viimasel ajal, aga Äh, härra Telbe, äh, härra Kortenhorst, te küsisite, et kas vesi juba keeb. Äh, teadusuuringud on näidanud, et kliima soojenemise mõttes küll ja me peaksime pöörduma nende poole, kes väidavad olevat siis kliimaskeptikud, on tegelikult äh, lihtsalt teadmatuses liikuvad, meil ei ole mitte mingisuguseid tõendeid selle kohta, mis äh, seaksid äh, küsimärgi alla selle, et vesi keeb aga kui me räägime majanduslikest võimalustest, siis ka siin see vesi juba keeb. vaatame, mis toimub Hiinas. sellel aastal viiskümmend protsenti tuule jaamadest äh, saab olema Hiinas. kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti päikesepaneelide tootli, tootmismahust lasub täna samuti Hiinas. Hiina on selgelt äh, täna domineerivaks riigiks elektriautode puhul ja on äh, oma edumaad jõudsalt suurendamas. Hiina äh, Äh, küll alg-, alustas jah, võib-olla madalamalt kui meie, aga nagu on oma kliimapoliitikat väga agressiivselt ajanud ja on jõudnud kaugemale kui keegi teine, nii ja kui me räägime tööstusrevolutsioonist, siis ka siin selgelt vesi mullitab. ja kui me ei suuda ennast äh, kokku võtta, siis me jääme lihtsalt kaotajaks no,. väga hea vastus, äh, proua Hertsog, teie heale küsimusele. härra Telbe Äh, minu meelest see küsimus, millega ma olen täna silmitsi, on see, et kuidas minna visioonilt üle strateegilisele planeerimisele. ma olen äh, maakeral palju reisinud ringi ja mulle tundub, et kõik on veendunud selles, et vesi keeb. Äh, võib-olla skeptikuid on, aga, aga mitte kusagil ei ole nad enamuses ja nüüd on küsimus selles, et milline on see õige aeg, et tuua sisse seadusandlus ja, ja esile kutsuda üleminek kui me vaatame investeeringuid, siis üldiselt uude jõujaama investeeringud võtavad viiskümmend aastat selleks, et nad ennast ära teenivad. aga tihti kümne aasta pärast äh, aga tihti eeldatakse neid kümne aasta pärast. Äh, supermarketides kümme aastat, ehitussektoris kakskümmend aastat, kuid tegevuskavas peab olema kõik väga selgelt kirjas, nimelt et on asju, mis ei ole struktuursed oma iseloomult või kapitaliinvesteeringud, mida saaks ära teha igapäevaselt ja siin peaks poliitika ja tööstus äh, ots otsaga kokku tulema ja leidma praktilised ja selged lahendused. sellepärast, et on väga palju asju, äh, mida Euroopas saaks sisse tuua juba homme. näiteks äh, söejaamade küsimus Poolas on, on väga keeruline, seda ei saa sugugi üleöö lahendada, aga nii et äh, paranemisruumi on meil väga palju, meil on tegevuskava vaja, vesi keeb, enamus on selles veendunud ja me peame ka leidma seadusandluse sellised vormid, mis on praktilised ja nüüd äh, doktor Edenhofer. suur tänu, mul on põhimõtteliselt kaks märkust. ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et ma olen tõsiselt mures kõrge naftahinna ja madala mm, süsinikuhinna kombinatsiooni pärast, sellepärast et äh, süsinik täna ongi nii konkurentsivõimeline, sellepärast et nafta on nii kallis Ühendriikides ja Euroopas on äh, juba näha äh, süsiniku taassündi ja seega on heitkoguste määr ainult suurenenud. ainus viis, äh, kuidas probleemist üle saada, on süsinik kallimaks teha ja sellepärast on Euroopa heitkogustega vähendamise süsteem väga oluline ja selleks on vaja kolme järgnevat sammu. ETS peaks äh, kaasama kõik äh, olulised äh, sektorid. kui kõik on kaasatud, siis me saame kõige kulutõhusamad süsinikuvabad tehnoloogiad ja ETS peaks olema seotud ärkavate sarnaste süsteemidega teistes riikides nii et meil võiks olla näiteks OECD süsinikuturg. tark seadusandlus tähendab seda, et me ei reguleeri kõiki tehnoloogiaid eraldi, vaid meil on selline süsteem, mis on tehnoloogia neutraalne, aga nõuab meilt usutavat pühendumust pikaajalisele äh, heitkoguste vähendamisele ja kui me sellise asja suudaksime rakendada, siis äh, minu arvates äh, see tõesti äh, paneks vee keema ja käivitaks tööstusrevolutsiooni. suur tänu. Te olete kindlasti nõus, et see paneel vastuste ja küsimuste osas oli tõesti suurepärane, tänan veel kord paar lõppkommentaari minu poolt. Euroopa Parlamendi teadus- ja tehnoloogiaüksus, mille aseesimees ma olen, on äh, arendanud äh, selliseid äh, dialoog ja me hea meelega jätkaksime ka koostööd teiega. proua Hertsog juhtis tähelepanu siin kujundlikule veekeemise näitele ja me peame kodanikele viima selle sõnumi, et vesi tõesti keeb ja selles osas ka aktiivsemad olema. ja lõppsõna saab meie kõvat tööd teinud president äh, Jerzy Puusek, palun. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid äh, sellel arutelul tänan ka kõiki tõlke, kes jäid äh, meiega kauemaks ja tahaksin omalt poolt teha lõpus veel äh, paari minuti jooksul märkused, loodan, et äh, see ei ole siis liiga palju. soovin tänada kõiki eksperte, kes siia tulid nüüd konkreetsetest küsimustest. kui riikide energiatootmine põhineb söel ja õnneks on selliseid Euroopas vähe, siis äh, süsiniku kogumine ja säilitamine on äh, ülimalt vajalik, aga me ei tea, kas see toimib või mitte, me ei ole sada protsenti kindlad eriti just, mis puudutab seda säilitamise küsimust. me teame, mis on kogumise hind, see ei ole probleemiks. niisiis, ma loodan, et see toimib, sellepärast et see on tulevikus vajalik ka Hiina ja India jaoks me ei saa seda tehnoloogiat kasutada ainult Euroopa Liidus ja siin tuleb ka mängu tuumaenergia, nagu ütles äh, kolleeg äh, Charles Chichester täiesti õigusega. minu riigis äh, Poolas kasutatakse tuumaenergiat. loodan, et edukalt, aga lühiajalises perspektiivis energiasääst ja energiatõhusus. meil õnnestub ehk säästa nii kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti energiat, kui me alustame võitlust selle nimel nii et meil on äh, ülisuured võimalused. ja arutelude lõpuks veel äh, paar asja. mida me järgmiste sammudena peaksime tegema? räägime sellest, mida meil on vaja Euroopa Liidus. me ei räägi järgmisest kohtumisest Lõuna-Aafrikas, me ei tea, millised saavad olema selle tulemused kui me räägime niivõrd olulisel teemal, et äh, kuidas saavutada süsinikuheitmete vaene majandus ja samas ka heaolu ja majanduskasv, siis ma pakun omalt poolt välja paar sammu. kõigepealt meil peaks olema ühine energiaturg, meil peaks olema äh, ühenduslülid äh, nii riigisiseselt kui ka piirideüleselt, miks see on niivõrd oluline? mitte ainult äh, hindade pärast, ühtne turg on ka hindade mõttes äh, parem ja põhimõtteliselt see on olnud nii kõikides ühtse turu valdkondades Malcolm Harbour juhatab ju komisjoni, mis äh, käsitleb Monti raportit, äh, kus mainitakse ka energia ühtset turgu. nii et ühtne turg on väga oluline rohelise energia jaoks, Vahemere piirkond ja siis äh, ühendusteed, mille kaudu oleks võimalik tuua päikeseenergiat Aafrikast Euroopasse sellised süsteemidevahelised ühendused äh, võiksid siis, nagu ma ütlesin, olla piiriülesed, aga ka riikidesisesed, et kaotada ära need äh, energiasaarekesed, mis meil on. Balti riigid on äh, kõige parem näide selle kohta, täielikult isoleeritud energia mõttes. ja loomulikult mängivad ka hinnad väga olulist rolli, me räägime siin ka tarbijatest väga oluline on ju tarbija, tema lõppkokkuvõttes äh, otsustab. niisiis, mis on järgmine samm? me räägime siin äh, loomulikult äh, tarnekindlusest ja ka sellest aspektist lähtuvalt on ühtne turg oluline. nii et ühtne turg on ülimalt tähtis energiaressursside kasutamisel. ja nagu juba öeldi, siis meil tuleb arendada tehnoloogiat, strateegiline energiaplaan, set plaan liigub selles suunas. kümme miljardit eurot set plaanile, ütlesin ma paar aastat tagasi täiskogul, aga kolleeg Edith, ma arvan, et sellest ei piisa, meil oleks vaja kahtekümmend miljardit eurot. kolm aastat äh, hiljem ütleme, et meil on vaja uusi tehnoloogiaid, Euroopa tehnoloogiaid, aga oluline on äh, toetada energiasäästu ja energiatõhusust. tuumaenergia, päikeseenergia, tuuleenergia, kõik on olulised. niisiis, liikugem selles suunas. ja lõpetuseks viimane küsimus raha. ilma selleta ei saa midagi teha. meil on kakssada miljardit äh, eurot äh, süsteemide vaheliste ühenduste jaoks ja suurem osa sellest peaks tulema erainvestoritelt, aga kahjuks, nagu te väga hästi teate, ei ole kõik projektid atraktiivsed erainvestoritele, nii et äh, meil tuleb toetada neid projekte avalike vahenditega. avaliku ja erasektori koostöö on äh, ülimalt oluline. ka SET projekti jaoks peaks meil olema rahastust nii avalikust kui ka erasektorist. meil on vaja arukat finantseerimist ja riiklikke laene Euroopa Investeerimispank arendas välja ka vastava protseduuri ehk menetluse seitsmenda raamprogrammi jaoks ja see toimib väga hästi, see on olnud väga edukas investeeringud teadus- ja arendustegevusse on olulised kaheksandas raamprogrammis ja tänu uutele tehnoloogiatele on meil loomulikult võimalik saavutada ka konkurentsivõimet, mis on ääretult oluline meie kodanike jaoks, sest see toob endaga kaasa tööhõive kasvu. mis meil siin Euroopas olemas on? kogemus, ettevõtted ja ideed ja meil tuleb neile luua korralik äh, poliitiline raamistik. me teame, et ei ole mingisugust äh, eristatust kliimapoliitika, energiapoliitika vahel, me räägime ühtsest äh, süsinikuvaesest majandusest ja seetõttu, nagu te teate, siis ma tulin välja ka ene-, Euroopa Energiaühenduse ideega, see on äh, nagu katusorganisatsioon, mis aitab meil edasi liikuda, muidu me ei ole edukad. kõik on omavahel seotud suur tänu, et te täna siia tulite ja oma sõnavõttudega esinesite, ma olen täiesti kindel, et me kohtume tulevikus uuesti, suur tänu!